Colleagues, uh, I think we should start um, our meeting. head kolleegid, aeg on alustada um,. nagu te teate, proua Valeani ei ole ja minul tuleb teda asendada, meil on täna kaks külalist. esimene päevakorrapunkt pärast lõunat näeb ette ettekande härra Alberto Potočniki poolt kes on Atseri juht. Atser on Euroopa energeetikavaldkonna reguleerivate asutuste koostööamet, teostab järelevalvet elektri- ja gaasiturgude toimimise üle, väga oluline amet, ning äh, valmistab ette ja koostab iga-aastase turuseire aruande alati neli äh, osa, hulgiturg gaasi, hulgiturg elektri, tarbija ja, ja samuti ka jaeturg mõlema puhul. vastavalt uuele ACER määrusele peab äh, ACER-i direktor esitlema ACER-i iga-aastast ja mitmeaastast tegevuskava ITRE komisjonis aru, arutelu on meil ette nähtud tunniks ajaks ning nüüd annangi sõna härra Potočnikile. Thank you very much, Mr Chair Distinct.... aitäh, austatud Iisraeli komisjoni liikmed mul on alati väga hea meel siin käia, see ei ole esimene kord küll, kuid jääb mulle viimaseks, sellepärast et minu ametiaeg saab selle aastaga läbi ning pärast mind tuleb teine, järgmine direktor. ent veel kord, mul on hea meel rääkida teile meie seiretegevuse tulemustest gaasi- ja elektriturul ja samuti ka meie järgmise aasta töökavast. ma üritan teha lühidalt, et jätta ruumi teie küsimustele nii palju kui võimalik, sellepärast et küsimused on tõenäoliselt mõistlikum ajasisustus kui ettekanne. nüüd töökava juurde. praegu räägin ma esialgsest töökavast kahel põhjusel. kõigepealt on vaja see kava kinnitada, nii kinnitamiseks on vaja, et Euroopa Liidu eelarve oleks kinnitatud, igal aastal teeme ettepaneku töökava osas, mis arvestab meie ressursside osas tehtud ettepanekuid ning mul on väga hea meel, et ITRE on toetanud meie ettepanekuid äh, eraldada meile täiendavaid ressursse ja täiendavat personali. oleme sellest päris palju rääkinud nii et te olete kõik selle teemaga kursis, mõnikord me saame neid täiendavaid ressursse, mõnikord ei saa. suure tõenäosusega seda muuta ei tule, aga võimalik ka, et tuleb, me ootame hetkel veel muidugi ka komisjoni arvamust. nii et üritan teha lühidalt ja vastan siis teie küsimustele. räägin töökavast kuues temaatilises valdkonnas või kuue tegevuse vormis. kõigepealt eh, Remit eh, valdkond ja infohaldus, kus me räägime toetatavatest süsteemidest, turu terviklikkuse ja läbipaistvuse osas. teine valdkond puudutab turuseiret ja käitumist turul. siin me üritame hinnata, kas on turul olnud ebasobivat käitumist ning siis eh, teatada sellest liikmesriikide pädevatele asutustele, kes eh, riiklikku järelevalvet teostavad, kui on mingit kahtlast tegevust. nüüd turuseire, mille tulemustest ma täna rääkima hakkan. räägin sellest pärast pikemalt. edasi eh, elektri siseturg ja gaasi siseturg, kus praegu oleme rakendamas kolmandat äh, paketti äh, võrgu eeskirju ja äh, siseturu energeetikapaketti, võrgu eeskirjade rakendamine ei ole veel lõppenud, sellepärast et meil on mitmed metoodikad ja tingimused, mida me praegu elektriturul rakendamas oleme. Need panevad paika üksikasjalikud normid turu toimimiseks, elektrisüsteemide toimimiseks ning lõpuks taristu ja varustuskindluse valdkonnas tehtav töö ehk siin me osaleme kümneaastases võrguarenduskavas ühishuvi projektide määratlemisel. ja kui liikmesriikide reguleerivad asutused ei suuda kokku leppida mingi projektide osas, siis teeme äh, otsuse piiriüleste kulude jaotamise osas. nüüd minu teine ja viimane slaid töökava osas, siin räägime me uutest pädevustest, mis tulenevad meie agentuurile puhta energia paketist ning seda me hakkame rakendama aastal kaks tuhat kakskümmend tulenevalt nimetatud paketist. olete sellega kindlasti kursis, sellepärast et tegemist on teie osalusel vastu võetud õigusaktiga. et eh, tahaksin rääkida mitmetest nendest küsimustest, sest need on keerulised, aga samas väga olulised eh, energiavarustuskindluse seisukohast ja energiaturgude toimimise seisukohast nii et eh, tegemist on küsimustega, millele mina ja minu kolleegid hakkavad tule, hakkame tulevikus palju tähelepanu pöörama. ja selleks on vaja ka täiendavaid ressursse ja, ja täiendavat ekspertteadmist. Te teate kindlasti, kui keeruline oli kokku leppida kaasseadusandjatel selle õigusakti osas ja nüüd on siis see pall jõudnud meie väravasse üksikasjade paikapanemiseks ning eh, metoodika ja detailid ongi siis eh, üks neid keerulisemaid küsimusi siin ning äh, ma loodan, et, et siit selgub ka vajadus meie ja põhjendus meie täiendavate ressursside taotlusele. nüüd turuseire aruanne. või mingid osad sellest ja kui on loomulikult huvi, siis ma võin tagasi pöörduda ka töökava juurde. aruanne, nagu esimees ütles, koosneb neljast osast, neljast köitest. nüüd mulle jäänud seitsme minutiga saan keskenduda üksnes olulisematele punktidele. ma ei hakka rääkima tarbijate võimustamisest, ma räägin peamiselt hulgimüügiturgudest, mis on meie peamine huviorbiit ning natukene ka jaeturust. selle aruande oleme avaldanud koos energeetikavaldkonda reguleerivate asutustega esimene tulemus, millest tahaksin teile rääkida, on see, mida me ise õhtul koju minnes nii-öelda peaksime kõige suurema murega vaatama, nimelt hinnad. kaks tuhat kaheksateist nägime varasema trendi pöördumist. energia osa vähenemine meie makstava hinna osana neljakümne ühelt protsendilt kaks tuhat kaksteist kolmekümne viiele protsendile kaks tuhat seitseteist on see osakaal vähenenud ning olen korduvalt maininud, et et see on see koht, kus konkureerivad tarnijad saaksid konkureerida. nüüd me näeme, et see trend on pöördunud vähemalt kaks tuhat kaheksateist. ning see on hea märk äh, tarnekonkurentsist. sellelt slaidilt, kui me vaatame neid kahte joont, allpool kollase joonega on näidatud hulgihind ning ülevalpool rohelise joonega on näidatud jaehind. me näeme, et need kaks joont ei korreleeru ega ole korreleerunud ka minevikus, mis tähendab, et lõpptarbija ei ole saanud kasu hulgihinna vähenemisest, mida me oleme täheldanud viimastel aastatel kuid tundub, et olukord on praegu muutumas. meil tuleb loomulikult veel analüüsida, kas see paranenud korrelatsioon saab kinnituse järgnevatel aastatel. aga igal juhul eh, sellest ma tahaksingi rääkida siis eh, ja vajadusel hiljem täpsustada, jaeturud. nüüd eh, hulgimüügi gaasiturg, näeme, et siin on turu toimimine paranenud, kohe näitan mõõdikuid, mis selle kasuks räägivad olgugi et pilt Euroopas on endiselt väga kirju. meil on siin eri kategooriatesse määratud riigid vastavalt sellele, kui hästi turg toimib ja kui likviidne see on, mida tumedam riik on, seda paremini turg toimib. me näeme, et on terve rida riike, kus olukord nende gaasi hulgimüügiturul on paranenud, näiteks Hispaania, Itaalia, Austria aga me näeme ka gaasikeskusi, mis üritavad turule tulla, aga millel on probleemid. kui me vaatame äh, tulevikuturu likviidsust, mis on väga oluline selleks, et, et äh, teha varutehinguid ja madalmaad ja Ühendkuningriik on siin kõige paremad näited, nad on ka kõige tumedamad siin. samas näeme, et äh, allikakulud ehk kulud, äh, mis äh, tarnijal või lõpptarbijal tuleb maksta oma gaasi hankimise eest, kui me vaatame sellega seotud trendi, kaks tuhat kaksteist praeguseni, siis me näeme, et need hinnad on ühtlustamas, ühtlustumas Äh, selle kaardi peal, mida siin näidatakse, on kollasega näidatud riigid, kus on, mis on erinevad vähem kui üks euro megavatt-tunni kohta TTF-ist. põhiturg siis Mandri-Euroopas. Äh, helesinisega on erinevus ühest kolme euroni ja tumeda äh, värviga on näidatud üle kolme euro ja me näeme, kuidas kollast värvi tuleb aastatega järjest rohkem. huvitav on näha, et see kollane, kollane, kollast värvi tuleb rohkem eh, tsentrist väljapoole, mitte arvest-, mitte sealt, kust gaas tuleb, mis tähendab, et eh, rohkem mõjutab see siin hindu konkurents kui lähedus gaasi päritolukohale. see tähendab, et Euroopa strateegia konkurentsi tõhustamiseks on toimimas. lõpetuseks kui lubate rääkida mul kasust, mis kogu see protsess tarbijatele annab, siis on neid kasusid juba näha. me räägime siin miljarditest eurodest kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast arvestades ning enamus nendest summadest e, tuleb just pikaajaliste lepingute metoodika muutmisest, kus lähtutakse nüüd juba keskuste hindadest, mitte enam nafta hindadest ning äh, niimoodi soodustatakse konkurentsiturul. nüüd elektriturg. siin on kolm graafikut, mida ma tahan teile näidata. üks näitab mulle turu ühen-, ühendusi, enamus Euroopast on ühendatud, äh, kaks suurt valdkonda Gibraltari väinast Barentsi mereni, äh, kakskümmend üks riiki ning teine piirkond Kesk-Ida-Euroopa Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, millega peagi liituvad ka teised riigid. turuühenduste loomisega on meil õnnestunud oluliselt suurendada tõhusust, piiriüleste ühenduste kasutamise tõhundust, tõhusust. alumine graafik näitab tõhususe määra, ehk siis kui, kui sageli on taristu Äh, kasutatud õiges suunas, kui meil on hinnaerinevus. kuuekümne esimeselt protsendilt on see näitaja liikunud kaheksakümne seitsmele protsendile, ehk me oleme võitnud kakskümmend kuus, kakskümmend kuus protsenti tõhususes. aga seal, kus äh, turgude sidustamine või ühendamine ei toimi, liigub energia endiselt sageli vales suunas, hoolimata hinnaerinevusest. nii et äh, olgugi, et me oleme saavutanud edusamme päevade lõikes on meil sama päeva turu osas endiselt päris palju saavutada. nagu te teate, puhta energia pakett nägi ette, et vähemalt seitsekümmend protsenti ülejäävast võimsusest peaks olema kaubeldav. see on senini olnud probleemne, sellepärast et piiriülest võimsust sageli turul ei pakuta, turul ei pakuta sellepärast et üritatakse seda säilitada varuvõimsusena siseriiklike tarbimistippude katmiseks. kui me vaatame siin võimsuse arvutusi, siis praegune äh, võimsus äh, on, see kaubeldav võimsus on kaugel seitsmekümnest protsendist, vasakul pool on see näha. kui me vaatame alalisvooluliine, on pilt palju parem. ning enamuses riikidest on seitsekümmend protsenti eesmärk tegelikult juba saavutatud. aga vasakul pool vahelduvvoolu osas on liikmesriikidel vaja meetmeid võtta, sellepärast et tegelikult see eesmärk juba kehtib. ja esimesest jaanuarist järgmisel aastal peaks see olema täidetud. lõpetuseks lubage, ma räägin teile varustuskindlusest ja võimsusmehhanismide rakendamisest ja toimimisest, millega tuleks maandada varustuskindluse võimalikud probleemid. paljudes riikides on need mehhanismid vastu võetud või juba toimivad, olgugi et probleeme ei ole, ENAS hinnangul vähemalt oranži ja punasega on riigid näidatud kaardil, mis on rakendanud võimsusmehhanismid. olgugi, et Ensoe hinnangul ei ole seal vastavusprobleeme ei aastaks kaks tuhat kakskümmend ega kaks tuhat kakskümmend viis. ja niisuguste mehhanismide rakendamine sellisel viisil toob tarbijale kaasa lisakulusid. viimase slaidina lubage, ma räägin kasust mis sellest protsessist on meile siiani tulenenud. rohelisega näeme siin hinnangulist kasu, mis on juba saadud. juba praegu turul. umbes miljard eurot aastas ta on see tulu tarbijale. loomulikult sama päeva turu osas on, on siin arenguruumi veel ja kui me vaatame laiemaid küsimusi, siis äh, tuleks täiendavaid meetmeid võtta ka võimsusarvutuste raamistiku osas ja küsimustega seoses saan selle juurde tagasi tulla hiljem, samuti varustuskindluse osas ja äh, lõpuks ka pakkumistsoonide ümberkonfigureerimisega seoses. et äh, selle jutu ma tahtsingi sissejuhatuseks rääkida Äh, tulin siia täna aruannet esitlema viimast korda ning tahaksin sellega seoses tänada ITRE komisjoni toetuse eest ning Euroopa Parlamenti laiemalt toetuse eest, äh, mida me oleme alati väga väärtustanud. juba enne seda, kui meie agentuur loodi või amet loodi. ja nüüd oleme kolleeg Clara Poletiga valmis vastama küsimustele. aitäh selle väga huvitava esitluse eest alustame meie koordinaatoritega. rahvapartei on esimene. aitäh esitluse eest ja aitäh kõige selle töö ja aja eest, mis te olete pühendanud valdkonnale ametit juhtides ning heade suhete hoidmise eest ITRE komisjoniga. mul on kaks või kolm küsimust, esimene puudutab gaasi siseturu toimimist. kaks küsimust tegelikult. esimene nendest. mõned riikidevahelised ühendused on, nende rajamine on veninud ja ei edene. ning teil on koostatud aruanne selle kohta seire tulemuste kohta ning tahtsin küsida, miks see nii on? näiteks räägime Iberia poolsaare ühendustest Prantsusmaa, Portu-, Portugal, Hispaania. endiselt lükatakse siin projekte üha järgmisesse aastasse, et missugune see olukord on? teine küsimus gaasiühendustega seoses. missugune on nende ühenduste kasutamise võimalus gaasiühenduste kasutamise võimalus puhtamate energiakandjate transpordiks. elektrituru osas te näitasite, missugune olukord Euroopas valitseb. lääne pool ja lõunas ja ida pool, kus meil on päris head ühendused ka uute, välja arvatud siis uute liikmesriikide puhul, mis en-, enam väga uued ei ole. et missugused oleks need arengud siis, kuna me saaksime jõuda olukorda, kus meil elektriturg Euroopa Liidus on täiesti ühendatud. ning viimane küsimus puudutab äh, võimsusmehhanismi või varuvõimsusmehhanismi. Te olete märkinud, et äh, mitmed riigid on selle mehhanismi rakendanud, aga selle järgi vajadust ei paistnud olevat, sellepärast et neil ei täheldu probleeme varustuskindlusega. ning äh, no põhjuseid, miks tarbijalt rohkem raha küsitakse, on loomulikult palju, aga see on üks nendest põhjustest. see tähendab, et me peaksime pöörama senisest rohkem tähelepanu tarbijatele. et tarbija ei oleks see, kes kogu aeg kannatab. loomulikult peab tarbija maksma õiglase hinna. et kui meil tuleb võidelda kliimamuutusega, tagada puhtam energia, siis on see see osa, mille tarbija peab maksma aga see on see vajalik osa ja maksude osa loomulikult, aga kui me tarbijad võtame liiga palju raha, siis elektrivaldkonnas ja energeetika valdkonnas ma arvan, et me peaksime tegelikult pöörama rohkem tähelepanu tarbijate vajadusele, vajadustele. sooviksin teilt kommentaari selle kohta. Like... aitäh, meenutaksin kõigile, et koordinaatoritel on kolm minutit sõnavõtuks, liikmetel kaks minutit ja järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide poolt proua Kutujar. aitäh esitluse eest ning äh, läheksin jae elektrituru hindade juurde teie ettekandes, kus te ütlesite, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani suurenesid äh, kakskümmend kaheksa protsenti koma neli protsenti nominaalväärtuses elektrihinnad jaeturul. võrgutur-, võrgukomponent äh, ja taastuvenergia komponent olid põhiliselt selle hinnatõusu taga. tahtsin küsida, arvestades seda uut äh, rohestamise kokkulepet, millega suurendatakse taastuvenergia osakaalu, mis on väga positiivne, siis kuidas see mõjutab äh, keskmise ja väiksema sissetulekuga leibkondi piirkondades, kus on keeruline majanduslik olukord ning kuidas Atser sellega, selle probleemiga tegeleb, kas on juba kaardistatud mingeid võimalikke lahendusi selle trendi muutmiseks ning kas äh, puhta energi-, energiapaketis kaks tuhat üheksateist tarbijate kaitsmiseks ette nähtud meetmed äh, hõlmavad siin mingeid äh, tegevusi? kas te olete rääkinud võimalikest lahendustest ka liikmes, riigisiseste reguleerivate asutustega, et kaitsta tundlikke tarbijaid elektri hinna tõusu mõju eest ning üldisemalt, see on nüüd võib-olla järgmisele direktorile küsimus, missugust rolli te näete Atseril selle uue äh, rohelise kokkuleppe rakendamises. aitäh! nüüd Renew fraktsiooni poolt äh, Martin Peterson, aitäh! ning väga tore teid taas siin näha, härra Potočnik. ja tänan teid teie pühendunud töö eest. meie lõimumise edendamisel selles valdkonnas Euroopas ning nende oluliste ülesannete täitmise eest, millega te olete tegelenud ja väga hästi tegelenud, tahan teid tunnustada selle eest. mulle tundub, et te näete siin põhjust optimismiks, lähtuvalt arvudest, mida esitlete oma viimases aruandes turgude lõimumise kohta. samas tahaksin küsida teilt kolmes, kolme punkti kohta täiendavat selgitust tahtsin küsida äh, nende kulude kohta, mis oleks seotud mittelõimumisega, kui lõimumine ei edeneks. et te võiksite meile kõigile rääkida sellest, kui suur see kasu on, mis me tegelikult lõimumisest, veel tihedamast lõimumisest võidaksime, mida me peaksime tegema. et hea oleks, kui te saaksite spetsiifiliselt neid käsitleda. järgmine küsimus, eelarve on alati tundlik teema. ning väga asjalik oleks kui komisjon teilt kuuleks, missugused ole, saaksid olema praeguse eelarve mõjud ning kuidas te näete ametit, ameti võimalusi oma ülesannete täitmiseks, arvestades seda, mis praegu laual on, sest väga oluline, et meie komisjon mõistaks mitte ainult, kui oluline see töö on, mida te teete, vaid ka neid, nende võimaluste piire, mis hakkavad teid kammitsema, kui praegune eelarve ettepanek lauale jääbki ja lõpetuseks, nagu te teate, me praegu oleme arutamas ja hindamas BCI-sid ja see on teema, mis meile kõigile huvi pakub. me oleme komisjoniga seda arutanud ning kavatseme seda Euroopa Komisjoniga ka edaspidi teha. aga tahtsingi küsida Äh, missugused on, missugune on teie seisukoht praeguse ühishuviprojektide nimekirja osas, need BCI-d? arvestades kliima, äh, kliima aspekti. et kas teie teadmistele ja kogemusele tuginedes ühishuviprojektide osas oleme me praegu äh, jõudnud sinna, kuhu me soovisime jõuda või veel mitte ja suur tänu veel kord tehtud töö eest, härra Potočnik! järgmisena Roheliste poolt. Äh, äh, roheliste esindaja. aitäh, härra esimees, härra Potočnik. Teil on väga keeruline ülesanne täita olnud ning te olete selle täitmisega aastate vältel väga hästi hakkama saanud. iga uue tegevustsükliga kaasnevad uued probleemid. Euroopa Green Deal on nii lahendamist vajav probleem kui ka võimalus, aga enne kui me sellest rääkima hakkame, peame me rääkima Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust. ning ma tahtsingi rääkida selle mõjudest. ametil on äh, erikohustused turgude läbipaistvuse ja seire tagamisel ning äh, pettuste vältimisel Remit määruse põhjal me oleme näinud, et viimastel aastatel paraku ressursside puudus ei ole võimaldanud ametil täies mahus oma ülesandeid täita. parlamenti on teavitatud teie tegevusest ja me oleme selle eest väga tänulikud ja me oleme teid toetanud, üritanud saada eelarveeraldisi ja personali juurde, mis teil vaja on ning Briti reguleeriv asutus on andnud oma olulise panuse nii ressurssidesse kui menetlustesse. tundub, et, et me kaotame seetõttu Brexitiga väga palju, kui nad lahkuvad. sest ei ole selge, kas Ühendkuningriik jätkab Remiti ja energiaturu liikmena. ma tean, et hiljuti amet on arutanud võimalust omaenda ressursse koguma hakata, turuosalistelt mingit tasu võtta turuseire ja turu toimimise tagamise teenuse pakkumise eest. aga tahtsin küsida, missugused oleksid need sammud, mis praegu oleksid vajalikud selleks, et Atser saaks turuosalistelt võtta oma reguleeriva tegu, tegevuse eest mingit tasu? ning laiem küsimus, kuidas te hindaksite Brexiti mõju turu läbipaistvusele Euroopa Liidus? ning äh, kõrvalaspektina siin tekib küsimus äh, andmehoidlatest, mis asuvad Ühendkuningriigist, kas juurdepääs neile säilib või või kerkib Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahele nendes, selles valdkonnas sein? ehk siis äh, üldises plaanis Brexiti mõju teie organisatsiooni tööle ja siis konkreetsemalt mõned aspektid esile tõsta. aitäh! järgmisena ID-koordinaator, kui keegi soovib sealt sõna, härra Karpo, soovite sõna võtta? ja siis tuleb minu fraktsioon, ma olen ise ka koordinaator ja küsin kaks niisugust spontaanset küsimust. üks asi, mis mulle silma jäi, oli teie väike kriitika selle võimsusmehhanismi osas, üks äh, teie slaididest näitas, et, et selle järgi puudub vajadus, aga seda ikka rakendatakse. samas võimsusturg ei ole ka toiminud äh, päris hästi. ja tahtsingi küsida seetõttu, kas te näete vajadust äh, niisuguse ja miks te näete vajadust selle võimsusturu järele? teiseks, gaasiga seoses nagu te teate, valmistab meile suurt muret siin varustuskindlust, eriti tulevikus gaasi osas ning varustuskindlus on ka siseturu küsimus, turgude sõltuvuse küsimus, eriti kui sõltutakse suuresti ühest tarnijast. eriti puudutab see Saksamaad ja Ida-Euroopat. kuidas amet see, seda olukorda hindab ja missuguseid tegevusi kavandab? niisugused kaks küsimust. kõneleja mikrofon lülitus välja. ja veel kaks kolleegi, kes sõna soovisid. võib-olla kuulame need kolleegid ka ära, härra Bloss roheliste poolt aitäh austatud esimees, aitäh, härra Potočnik, niisuguse hea ülevaate eest teie tööst. mul on üks küsimus ühenduste kasutamisest, ma olen siin. Te rääkisite just sellest, et äh, ühenduste kasutamine on muutunud tõhusamaks, et ühendusi kasutatakse elektrikaubanduseks, ent äh, mina olen äh, spetsialistidelt Saksamaal oma riigis kuulnud, et endis, end varem kasutati ühendusi rohkem võrgu stabiliseerimiseks ja kui seda enam teha ei või, siis kasutatakse rohkem redispatch meetmeid, mis tähendab, et tarbijakulud lõppkokkuvõttes kasvavad, sellepärast et et nende meetmete eest suurendatakse võrgutasu, see tähendab, et tarbijalt võetav tasu suureneb. sest ettevõte, ettevõtjad ei taha seda kulu enda taskust maksta ning tahtsin küsida teie kommentaari sellele arengule. aitäh! see oli proua Paulus ja nüüd äh, härra Bloss ma tahaksin tegelikult oma küsimuse küsida pärastpoole, järgmises sessioonis. hüva. võtame siis vastused. ja taaskord jätan teie otsustada, kuidas te vastamise jaotate. aitäh! küsimused on kõik väga stimuleerivad. üritan vastata neile järjekorras, milles need esitati, nii et kõigepealt proua Kavalju. Te alustasite gaasi siseturuga ja küsisite, miks projektid ei edene ning mainisite, et me teostame seiret selles osas ning eh, et me oleme näinud, et vähemalt, et umbes pooled projektid on veninud või need on edasi lükatud. põhjuseid on siin palju. me näeme endiselt eh, lubade menetlust ühe etapina, mis põhjustab eh, projektide venimist. taristu määrusest tuleneb tähtaeg maksimaalselt kolm ja pool aastat loa saamiseks ma ei tea, kas igal pool on see tähtaeg täidetud, ning mõnel juhul on tegemist olnud ka kahtlustega reguleerivate asutuste poolt liikmesriigis projekti kasulikkuse üle, näiteks Kagu-Euroopas just, kus projektid ei suurendaks äh, vähemalt mingite arvutuste põhjal või praeguse metoodika alusel äh, ei, projektid ei annaks niisugust äh, positiivset tulemit. ning äh, lisaks on küsimused gaasivaldkonnas ka metoodika usaldusväärsusega, mis ei, äh, mis, mille alusel on suhteliselt keeruline hinnata tulusust ja, ja, ja raske on hinnata ka projekti kulu, et ei ole andmeid kulu kohta ja seetõttu on väga raske kulude ja tulude vahekonda, kohta, vahekorda hinnata nii et äh, raske on täpselt öelda, mis neid projekte blokeerib, aga üldiselt võiksin välja tuua lubade andmise menetluse. Te tõstsid, tõstatasite ka olulise küsimuse. Äh, gaasivõrgu kasutamine dekarboniseeritud gaaside transpordiks. see on väga huvitav probleem, me peame analüüsima, mil määral oleks olemasolevat taristut võimalik kasutada vesiniku või, või teiste süsinikku mittesisaldavate gaaside ülekandmiseks. kas on vaja mingit üleminekuperioodi mille vältel meil on vaja rohkem lisavõrgustikku ning loomulikult see oleks, see oleks väga keeruline ehitada, sest sellega kaasneksid olulised kulud, nii et probleem on, et kuidas kasutada meie olemasolevat taristut selleks, et süsinikusisalduseta energeetikale üle minna, nii et järgmine komisjoni või seadusandlik ettepanek ja loomulikult ma ei tea täpselt, missugune see tuleb, komisjon ju pole veel ametiski ja ma ei saaks komisjoni eest rääkida ka, aga ma loodan vähemalt, et komisjon mõtleb praegu mingi selles suun-, selles suunas liikuva ettepaneku tegemisele gaasitaristuga seoses tulevikku vaadates. elektriturg. siin kommenteerisite te ida ja lääne vahelist lõhet. no turul tegelikult, elektriturul meil ei ole see lõhe nii tugev enam, meil on praegu kaks piirkonda, ette on nähtud nende ühendamine, aga praegu neli MNC, need pruuniga näidatud riigid siin turul või pruunika värviga näidatud turud, kaardil riigid, vabandust, otsin seda slaidi, see, nende ühendamine peaks peaks peagi realiseeruma. vabandust, midagi läks, midagi läks vussi, aga ei, nüüd on nad näha. et meil ei ole siin midagi, mis takistaks neid voopõhiselt ühendamast. gaasituru osas on olukord teistsugune. meil on siin läänepoolsed turud märksa küpsemad, näiteks madalmaad, suur osa mandriosast Euroopast ning Ühendkuningriigi turg ja mõned Ida-Euroopa turud, kus tarnijaid on endiselt suhteliselt vähe. nüüd võimsusmehhanismid. Te märkisite, et tarbija peab selle eest maksma ning eh, hiljem ma vastan ka teisele küsimusele sellega seoses, aga meie hinnang on, et kuna niisuguste mehhanismide kasutamine on kulukas, siis eh, uuest paketist tuleneb siin mitu sammu, mis tuleb enne rakendada, enne kui niisuguse mehhanismi saab kasutusele võtta. üks põhilisi samme eh, on, kõigepealt tuleb tuvastada, et tegemist on reaalse probleemiga, mida muul viisil lahendada ei ole võimalik turupõhiste vahenditega ning eh, just niisugust hinnangut me praegu koostamas ole, oleme, et kas NSOE äh, hinnangul kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend viis perioodil võiks tekkida probleeme, mida oleks vaja niisuguste vahenditega lahendada, sest kui need mehhanismid rakendatakse ilma, et selleks oleks olemas pädev põhjendus, siis võib nendest tuleneda täiendavaid kulusid tarbijale. mis puudutab elektri jaehinda, siis eh, suure, suurenemine kakskümmend kaheksa protsenti ja mida me saame oodata siis eh, süsinikusisalduse vähendamisest eh, energeetikas ja taastuvenergeeti-, taastuvenergia kasutamisest. Need uued taastuvenergia liigid, mis praegu turule tulevad, nendega ei kaasne nii palju lisakulusid. ja see ei ole nüüd hinnang, see on lihtsalt fakt. taastuvenergia Äh, mida, võrreldes taastuvenergiaga, mida varem kasutati, nii et nii et kui taastuvenergiat saab äh, pakkuda äh, nullprotsendilise täiendava hinna eest, siis on see väga hea tehnoloogia rakendus. ja seetõttu me peamegi arvestama seda, et energeetikas söesisa-, söesisalduse vähendamine võib kulusid küll suurendada, aga mitte nii palju, nagu me varem oleme näinud nii et praegu me oleme, me, meil ei ole praegu koostatud hinnangut selle kohta ja see ei olegi meie pädevusalas hetkel selles osas mingeid soovitusi avaldada. me teostame lihtsalt olukorra seiret ja meetmete valimine ja rakendamine jääb siin liikmesriikidele. edasi, härra Peterson tema küsimus äh, mittelõimumise kulust või mittelõimumise hinnast. vaatame, kas ma saan kasutada seda äh, diagrammi. punasega näeme siin, näeme siin seda kulu, mis meil tuleb teha, kui me ei lõimu. ehk siis sisuliselt on see kasu, mille me saame tarbijale pakkuda, kui me lõimume. järgmise päeva turu osas rääkisin, et see on umbes miljard eurot aastas kui me suudame tagada, et energia liigub õiges suunas. Ehm, ent endiselt on meil mitmed piirid, ehm, kakskümmend neli kuni kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti ehm, juhtumitest praegu energia liigub vales suunas, me otsekui viskaksime raha aknast välja. ja teistel juhtudel peaksime me tegelema turukujundusega ning need piirkonnad on meie slaididel ka ära toodud ja kui me suudame siin rakendada õigeid meetmeid, siis tagame lõpptarbijale ka kasu saamise. nii et protsess on olnud üsna edukas. tahaksin rõhutada, et meie elektriturg, elektrituru kujundus on üks ambitsioonikumaid maailmas selles, mis puutub geograafilist katvust ning turgude lõimumise astet. me kuuleme sageli PJTM-ist Äh, Ameerika Ühendriikidesse, see on nagu Saksamaa ja Poola ja me räägime siin äh, märksa laiemast katvusest. PGM toimib väga hästi, aga meie turg on ambitsioonikam. jah, need on, see on see kasu, mida me saame tarbijatele pakkuda. nüüd eelarve küsimus te olete meiega koostööd teinud selles ja ma olen väga tänulik parlamendile toetuse eest. Te olete meid lõpuni välja toetanud nendes küsimustes. siin on kaks aspekti sellel küsimusel, raha ja inimesed. praegu Remiti osas elektrituru seire äh, on meil raske turu äh, arengukiirusega kaasas käia. Ähm, Äh, minu kolleeg keeldub mulle siin arve andmast, aga praegu tundub mulle, et et me suudame seirata ainult kahtekümmend protsenti turust. ja me, me vahetame seda, missugust segmenti, missuguse segmendi osas me seiret teostame. aga me ei saa väita, et me rakendame Remitit nii, nagu seda määrust peaks rakendama. nii et meil on selleks vaja rohkem ressursse. ja me ei saa seda vajalikku tööd ära teha vähem, aga kindlasti ka sama palju tööd. veel kulud me oleme näinud juhtumeid, millest, millega on tegelenud liikmesriikide järelevalveasutused ja kus on määratud trahve, vist viis miljonit näiteks, ka mitmemiljoniline trahv veel käesoleva aasta septembris, ning eh, trahvid määrati niisuguse käitumise eest, mida me turul eh, näha ei soovi. ja kui selliseid asju tu-, suudetaks tuvastada ja karistataks, siis oleks sellel heidutav mõju ma usun, et meie tööl juba praegu on heidutav mõju ning ma loodan, et sellel osal turust, mida me seirame, me rohkem niisugust käitumist ei jää. ja ma, ma loodan, et meil on vähemalt sama hea olukord oma turul kui Ameerika Ühendriikide kolleegidel. kui me vaatame nüüd uusi ülesandeid, mis meie ametile on pandud, siis äh, ma kardan, et olemasolevate ressurssidega me ei suuda neid tõhusalt täita. Äh, minu järelkäija ja kolleegid loomulikult üritavad äh, anda maksimumi aga praegu igal juhul on selge lõhe ühelt poolt nende ülesannete mahu ja teiselt poolt meie ressursside vahel. me oleme taotlenud täiendavat ressurssi, nelikümmend täiendavat töökohta, parlament on meid toetanud ja vaatame, mis, mis siis triloogis sellest küsimusest saab komisjoni ettepanekuga et kas seda arvu vähendatakse oluliselt. ja lõpetuseks ühishuvi projektid ja Pariisi kava. no tegemist on niisuguse üleminekuga, mida tuleb ohjata. meil on taristu gaasi ja elektri valdkonnas, mida on võimalik kasutada elektri jaoks. mõned ühishuvi projektid kasutavad ka mitut lõimitavat taastuvenergia liiki. ning sellised ongi meie äh, kollektiivsed tegevused, et saavutada need edasipüüdlikud eesmärgid, mis Euroopa on endale seadnud äh, isegi väljaspool Pariisi kokkulepet või lisaks Pariisi kokkuleppele. et härra Kaan, Brexitiga seoses mis siin juhtub, sõltub suuresti sellest, mis tingimustel Ühendkuningriik lahkub. kui tuleb äh, lepinguta Brexit, siis tähendab, et sisuliselt Ühendkuningriik lülitatakse lahkumise kuupäevast välja. et nemad enam meid ei näe, meie neid ei näe. mis äh, no ütleme, pehmelt väljendudes oleks, oleks sellest kahju sest äh, päris palju toimub praegu tehinguid Ühendkuningriigis ning seetõttu oleks igati mõistlik, et Ühendkuningriik jääks selle protsessi osaks, tagamaks hulgimüügituru läbipaistvus, aga rohkem ma praegu öelda ei saa, sest äh, ei ole meie pädevuses määrata, mis tingimustel Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub. austatud esimees, te rääkisite juba võimsusmehhanismidest, võimsusturust, rääkisite Äh, gaasist sõltuvusest. ma usun, et selles plaanis on olukord oluliselt paranenud, arvestades äh, pöördvoogude võimalust meie gaasiühendustes kahe tuhande üheksandast aasta kriisist äh, saadik on olukorda muudetud ning Euroopal on võimalik praegu saata gaasi Ukrainasse, olgugi et peamiselt tuleb gaas Venemaalt. meil on nüüd suurenenud ka tarnijate ring ning äh, meil on matriits gaasi sihtmärkide turul, äh, kust äh, gaasiallikate turu, turu osas. ent me näeme, et endiselt on piirkondi, mis suuresti sõltuvad ühest tarnijast ja me üritame sellest, sellest mallist välja murda ja loodame, et järgmine komisjoni õigusloome ettepanek ja kaasseadusandjate võetav akt analüüsib ka turutõrkeid ning nende kõrvaldamise võimalust seadusandlike vahenditega. Äh, praegu on olukord nii, et kaks tuhat viisteist pakkusime välja rea meetmeid, mida saaks kasutada seire teostamisel ja probleemide tuvastamisel, nende lahendamisel ka ent äh, palju siin just toimunud ei ole me oleme näinud mitmeid ühinemisi piirkondades, mis võiks parandada gaasituru toimimist, aga meetmeid on vaja kindlasti veel võtta. ning viimane küsimus proua Pauluselt. mulle tundub, et siin on tegemist kahe küsimusega. esiteks, kui palju äh, olemasolevate ühenduste võimsusest kasutatakse kauplemiseks ja kuidas me äh, seda võimsust siis eraldame. ma näitasin tulemusi mõlema küsimuse osas, see puudutas olemasoleva võimsuse kasutamise tõhusust ning teine näitas, kui palju seda äh, eraldatakse. loomulikult on, on siin seos, et mõistlik on kasutada nii palju kui võimalik kauplemiseks kauplemine toob meile kasu süsteemile. nii et me peame leidma mõistliku tasakaalu kauplemise otstarbe vahel ning teiste otstarvete vahel. parlament ja nõukogu otsustasid, et see sihtmärk peaks olema seitsekümmend protsenti, nii et tundub, et see on niisugune optimaalne tasakaal ja seetõttu ongi meie ülesanne teostada seiret selle üle, kas ja kuna see saavutatakse. praegu, aga kindlasti ja amet on sellele juba korduvalt mitmete aastate vältel tähelepanu juhtinud, on äh, kauplemiseks kasutatav võimsus märksa väiksem sellest, mida oleks võimalik kauplemiseks äh, eraldada, samas tagades võrgu toimimiskindluse. aitäh! proua Politi, paar minutit on veel. aitäh! direktor juba üsna põhjalikult vastas kõigile küsimustele. ma puudutaksin täiendavalt veel ühte küsimust meie ameti rolli kohta uue Green Deali rakendamisel. ma usun, et meie roll saab olema väga oluline. meie amet on energeetikavaldkonda reguleerivate asutuste koostööamet ning koostööle põhinev lähenemine saab tulevikus olema veelgi olulisem sest meil on vaja tõesti muuta ja kiirendada muutuste rakendamist meie energeetikas. ja see muutus tuleb äh, just liikmesriikide tasandil ellu viia, nii et me peame tagama, et äh, rakendatavad lahendused on piisavalt paindlikud selleks, et nad vastaksid äh, riigisisestele ootustele, aga oleksid piisavalt ühtlased selleks, et turud saaksid toimida koos ja tõhusalt. nii et meil on vaja koordineerida Euroopa Liidu tasandi lähenemine riigisisese lähenemisega ning sellega ongi amet tegelenud viimastel aastatel. oleme vaadanud, kuidas toimivad olemasolevad turud lühiajalises plaanis, nüüd peame lisama siia pikaajalise plaani. pika, pikema plaani sõnumid ja stiimulid turule, et muutused toimiksid ja pikemas plaanis vaadates taristu arendus, gaasi- ja elektritaristu koordineerimine ning uue gaasitaristu koordineerimine, meil on seda ka kindlasti vaja arvestada, kogu energeetikataristut tervikuna, ning samuti ka turu toimimine ja erinevate energiakandjate lõimimine. nii et see koostööle põhinev lähenemine saab tulevikus olema väga oluline. aitäh! aitäh! esitluse ja vastuste eest. tahaksin omalt poolt ka teid tänada, härra Potočnik, suurepärase töö eest. üheksa aastat. ja tänan hea koostöö eest. So you have the next point and mm. yes. okei okay,, teen. niisiis, jätkame päevakorra järgmise punktiga. nüüd saab sõna Atseri direktori kandidaat ähm, härra Kristjan Singlersen ja siis äh, toimub arvamuste vahetus meiega. ootame siis härra Singlerseni nüüd Äh, niisiis, härra Kristjan Singlersen. ta on Atseri direktori kandidaat ja ta on nüüd siin meie ees, ITRE komisjoni ees. võib-olla tuletan teile lihtsalt meelde, et äh, Atseri haldusnõukogu on ta nimetanud uueks direktoriks äh, ametile ja tema ametiaeg on viis aastat. see algab esimesel jaanuaril kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja vastavalt äh, Atseri määruse artiklile kakskümmend kolm aastast kaks tuhat üheksateist murd üheksasada nelikümmend kaks peab härra Zinglersen nüüd enne ametisse nimetamist äh, avalduse siin ITRE komisjonis ja siis äh, toimub meil arvamuste vahetus selle esitluse teemadel. ja nüüd on meil jällegi tund aega selle päevakorrapunkti jaoks härra Zinglersen, sõna on nüüd teil. saate teha oma avalduse, kümme minutit on teil selle jaoks aega ja siis arvamuste vahetus. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed. võin ausalt öelda, et ma olen seda hetke juba mõnda aega oodanud. ma tean, et Euroopa energia integratsiooni teemadel eh, on eh, ootused kõrged, samuti oodatakse väga palju Aatserilt eh, selles samas vallas. ja minu jaoks on tegu justkui kojutulekuga, sest et umbes viisteist aastat tagasi töötasin ma Brüsselis Taani alalises esinduses ja katsin Euroopa Parlamenti ja energeetikaküsimusi ja kusjuures ITRE komisjonis veetsin omajagu aega seal kusagil tagumistes ridades, nii et on väga tore siin tagasi olla. ja nüüd siis hoopis teises rollis räägin järgneva kümne minuti jooksul natukene eri teemadel, kõigepealt eh, oma visioonist Aatseri jaoks, teiseks eh, räägin mingitest ülesannetest, mis minu arvates eh, Aatseri ehm, eesmärkideks võiks olla lähitulevikus ja ka kaugemas perspektiivis energiaturgude varnas ja lõpetuseks räägin ka organisatsioonilisest mõõtmest, ehk et kuidas need muutused Aatseri organisatsiooni ja struktuuri mõjutavad. aga alustagem. nagu see eelmine päevakorrapunkt minu meelest näitas, on Aatseri roll äärmiselt oluline selles, et Euroopa energia lõimimine saaks edasi liikuda Atseri visioon võiks olla kokkuvõetav ühes lauses. Atseril on võtmetähtsusega roll usu ehitamises, meie omavahelisuses, äh, üksteisest sõltumises. alternatiiviks oleks äh, see, et me ei sõltu üksteisest, aga ma leian, et Aatser ja Aatseri roll on just äh, vastupidine. me, meie koostöö tulevikus ainult tõhustub ja muutub tihedamaks. ja väga oluline temaatika on äh, süsinikuvabadus äh, tulevikus Euroopa Liidus. ma arvan, et äh, kulutõhusad lahendused muutuvad aina olulisemaks ja üks kulutõhusamaid lahendusi kogu Euroopa jaoks ongi suurendada meie energiasüsteemide integratsiooni ja omavahelist lõimitust. aga selleks on vaja usku tuleb uskuda, et see asi toimib. nii et äh, Atser saab seda usku sisendada ja ma arvan, et äh, see saab olema väga oluline roll järgnevateks kümnenditeks. Atseril saab olema tõesti äärmiselt oluline koht selle usu ehitamisel. nüüd mõned äh, väljakutsed Atseri jaoks küll praegu, aga ka järgnevatel aastatel. selle usu suurendamise ja omavaheliste ühenduste rajamise teel elektri teemadest juba sai räägitud, need võrgueeskirjade rakendamine ning riikidevaheliste ühenduste suurendamine. me peame ka süsteemi operaatorite regionaalseid eesmärke üle vaatama. nüüd, mis puudutab gaasitemaatikat, millest ka juba juttu oli on Euroopa väga palju ära teinud. seda just gaasiturgude omavahelise ühenduse teemadel, see toimib juba väga hästi. gaasinõudlus hakkab vähenema Euroopas järgnevate kümnendite jooksul ja see toob endaga kaasa eh, uusi eeskirju tariifide osas näiteks. ja võib juhtuda, et lähiaastatel eh, väheneb gaasi tarbimine mis toob endaga kaasa sertifitseerimisküsimusi näiteks või madalama süsinikusisaldusega äh, gaasi äh, küsimusi või siis äh, siinkohal räägime ka lahtisidumisteemadest. mis puudutab Aatseri uusi rolle, siis tegelikult sellest sai juba räägitud ka eelmises arutelus elektriülekandeprojektid, mida ühisrahastuse sest rahastatakse, see muutub aina äh, laialdasemaks äh, ja kindlasti on ruumi ka uutele gaasiprojektidele, kus äh, süsinikusisaldus gaasis on vähenenud. Need ühishuviprojektid kindlasti sagenevad tulevikus, sest ka jaotustasandil on koostööd aina rohkem nüüd äh, turutasandist äh, ja sellest äh, rohelisest kokkuleppest ma leian, et on väga oluline kohe alustada õigesti turge rohkem omavahel lõimida ja ma leian, et kui eri turuosalistel on suurem jõud ähm, see ei ole võib-olla nii hea, me peaksime nende eri osaliste mõjuvõimu vähendama. aga selge on see, et see süsteem on päris keeruline ja äh, kui rääkida sellest, et äh, igapäevaselt äh, toimub umbes kolm miljonit tehingut ja nende tehingute arv aina kasvab gaasiturul, siis kahtlemata saab olema väga keeruline piisavalt ressurssi selle teema katmiseks eraldada Aatseril on ees seega palju erinevaid äh, küsimusi, samas tuleb arvestada, et energiasüsteem ja energeetika valdkond äh, on laialdaselt muutumas, nagu üldse majandus laiemalt, äh, digitaliseerumine näiteks, mõjutab ka energeetikasektorit. energeetikasektor ja erinevad harud on üha rohkem ühendatud, süsinikuvaba eesmärk on äärmiselt oluline meie jaoks ja samuti soovime, et energeetikasektor oleks ähm, rohkem detsentraliseeritud tulevikus. rääkides nüüd nendest muutustest, äh, siis ähm, mis on Aatseri roll? Aatser, nagu ka energeetikasektorit reguleerivad asutused ise peavad oma toimimise üle vaatama. ja võib-olla peakski siis äh, rääkima siin äh, tasakaalu leidmisest tulevikus. esiteks tuleb leida tasakaal mandriülese turusüsteemi osas, millest kõik lõikaks kasu, et oleks piirkondlik äh, mitmekesisus. kuidas aga leida tasakaal, see saab olema keeruline ja ma arvan, et kui keegi siin ütleb, et äh, tema teab täpselt, milline on olukord kahekümne aasta pärast, siis äh, ma ei usu seda. kas keegi teist siin ütleb, et äh, teil on selgeltnägeja, nägijavõimed, noh, ma ei usu seda. me igatahes üritame tasakaalu saavutada, see on väga oluline. ja teine punkt, kus tuleb tasakaal leida, siin me jõuame proua Poleti sõnavõtuni. tuleb leida tasakaal väga tõhusate turgude ning äh, turu koordineerimise vallas. seda, mis puudutab äh, taristu valdkonda ja meie suurt ambitsiooni äh, süsinikuvaba majanduse vallas. mina ei tea, milline see turg viie, kümne, kahekümne aasta pärast on, aga see on küsimus, millega me peame Atseri vallas koos energeetikasektorit reguleerivate asutustega siis äh, me peame sellega tegelema ja peame konsulteerima sidusrühmadega. kui seda nüüd kõike arvesse võtta ja mõelda sellele, et energeetikasektorit äh, mõjutavad väga suured muutused, siis toon välja ka mõned äh, sellised muutused, mis puudutavad Atseri struktuuri ja organisatsiooni, siis uuest aastast, kui mina uueks direktoriks asun. kõigepealt ma tahan, et me teeksime kõike koostööst lähtudes, eriti on vaja koostööd energeetikasektorit reguleerivate asutustega liikmesriikides, aga tuleb teha koostööd ka sidusrühmadega. teiseks, suurem avatus muutustele. me peame vaatama tulevikku, teades, et eh, energeetikasektor muutub väga kiiresti ja me peame juba olemasolevate väljakutsetega tegelema. kolmandaks, me peame kaasama rohkem sidusrühmasid vahel peame seletama lahti äh, väga tehnilisi aspekte, mis äh, mõjutavad äh, poliitika kujundamist. jah, need on keerulised teemad, aga me peame siiski üritama ja me peame arutama nendel teemadel. ja lõpetuseks midagi, mis oli üleval ka juba eelmises arutelus, ressursi küsimus Euroopa energeetikasüsteemid on muutumas ja nagu ma juba alguses ka mainisin, siis äh, ilmselt äh, vajame rohkem kulutõhusaid lahendusi äh, selle süsinikuvaba ja süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ja ma leian, et Atseri roll selles küsimuses on äärmiselt suur nii et me peame tegelema nende küsimustega väga tõsiselt ja lõpetuseks tahaksingi öelda, et mul on äärmiselt hea meel, et ITRE komisjon ja üleüldse Euroopa Parlament eh, hoiab end kursis nende väljakutsetega ja teie jaoks on oluline selle väljakutsega tegelemine. härra esimees, eh, ma näen, et mul on veel kakskümmend neli sekundit eh, olen juba üle läinud, aga kui te lubate mul veel tänada härra Potočnikut äh, tema jõupingutuste eest ähm, Atseris, aga tahan teda tänada ka tõesti ähm, selle eest, et ta on Euroopa Parlamendiga väga tihedat koostööd teinud ja ma kindlasti üritan ähm, samas vaimus jätkata ka teie komisjoniga koostööd tehes. aitäh, vabandust, et mul nüüd, et ma ajast üle läksin, aga hea meelega vastan teie küsimustele. suur aitäh! enne arvamuste vahetusega alustamist tahaksin tervitada siin äh, sidusrühmade esindajaid, kes tulevad Portugalist. tere tulemast Euroopa Parlamenti! proua Carvalho külalised on meil siis täna siin. tere tulemast ITRE komisjoni! aga alustame nüüd ja alustamegi teiega Euroopa Rahvapartei nimel proua Carvalho, sõna on teil. suur aitäh! härra Zinglersen, soovin teile igati edu teie mandaadiks. Te juba ise rääkisite väljakutseteist. tõesti, neid on väga palju küll turgude koha pealt, kõik usalduse ehitamine, siis äh, tarnekindlus, äh, digitaliseerumine, kõik need teemad, mis äh, on juba olnud Aatseri pädevuses, aga on ka uusi väljakutseid, näiteks süsinikuneutraalsuse saavutamine. nüüd üks ülesanne, mis teie ees seisab, on äärmiselt keeruline, nagu te seda ka ise mainisite. nimelt see, et meil ei ole veel konkreetseid tehnilisi lahendusi selleks, kuidas saavutada tasakaal üle Euroopa eri piirkondade vahel, meil on vaja paindlikke lahendusi ja see on äärmiselt oluline. sest et puhta energiapakett pakett näeb ette tarbijate jõustamist. ja seal on ette nähtud võimalus, et tarbijad toodavad ise energiat ja loovad seeläbi energiaühendusi. teatud valdkondades äh, on see väga oluliseks lahenduseks ja seda mitte ainult äh, linnades, vaid äh, ka tööstusalades sest et seeläbi jõuame puhtamate ja paremate lahendusteni, eh, samas eh, eh, ka detsentraliseeritud lahendusteni. ja selles mõttes on tõesti väga oluline ka see, et me jõustame inimesi ja ühiskonda laiemalt. ja kõik see saab alguse energiast. see on midagi uut energiapaketis aga on tõesti äärmiselt oluline, et äh, see niimoodi läheks ja kogu see tehniline pool äh, ei ole sugugi vähetähtis. reguleerivad asutused on äh, selleks ühendavaks lüliks kahe lahenduse vahel ja te peate tõesti leidma mingi hea lahenduse ja samas tagama selle, et mõlemad pooled teid usaldavad, et ei esineks mingeid tõrkeid on oluline, et mõlemad osapooled saavad edasi liikuda usalduslikult, et süsteemis ei esineks tõrkeid. niisiis äh, seisab teil ees palju uusi väljakutseid, samas kui äh, ressurssi on vähe, nii inimressurssi näiteks. kuidas te siis plaanite äh, toime tulla? kuidas te plaanite ametis äh, vähemate inimestega hakkama saada, samas kui teie ees on äh, väga olulisi ülesandeid. eesmärk äh, on ju see, et kõigini Euroopas jõuaks puhas ja kättesaadav ja taskukohase hinnaga energia. suur aitäh! nüüd kas teie, härra Kujar, võtate sotsiaaldemokraati, proua Kujar? sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel. jah, suur aitäh ja ka mina tervitan teid siin ITRE komisjonis. ma tegelikult kordan ühte küsimust, mida ma juba täna olen direktori kandidaadile kunagi esitanud. nimelt eh, me räägime Aatseri rolli olulisusest, selle Green New Deali rakendamisel ja ma olen kindel, et Atser hakkab äh, reguleerivate asutuste äh, omavahelise koordineerimise vallas äh, väga palju ära tegema, aga tahtsin teada, mis on teie isiklik seisukoht, kuidas te hakkate hõlbustama seda koordineerimist Atseri poolt just selle uue rohelise paketi teel ja, ja palju edu teile teie töös, aitäh! suur tänu! nüüd Renew Europe, härra Peterson. aitäh! ka mina tahan teid äh, kõigepealt äh, õnnitleda selle eest, et teid üldse on äh, direktori kandidaadi ametikohale esitatud. meil on suured ootused Aatserile tulevikus ja juba on ka väga palju ära tehtud. mina tahan teid julgustada selle komisjoniga koostööd tegema võttes arvesse, et ilmselt te tulevikus avastate, et äh, Atseri parimaks sõbraks ongi Euroopa Parlament ja ITRE komisjon. et igatahes meie ootame meie ühist tulevast äh, koostööd ja tahan teid igatahes äh, julgustada meiega tihedat koostööd tegema, täpselt nagu teie eelkäija seda tegi. ja tema tegi seda kahtlemata imelisel viisil. Atser etendab väga olulist rolli liikmesriikide kokkutoomisel ja nagu me juba sellest turuaruandest ka nägime, on Atseri roll tõesti äärmiselt oluline. kellelgi pole kahtlusi, et sellest lõikavad kasu Euroopa kodanikud ja tarbijad. selle koostööameti roll on tõepoolest äh, äärmiselt oluline selleks, et kõik kodanikud äh, lõikaksid äh, sellest kasu ja ma näen, et äh, on väga, väga oluline, et Aatser on ka selline sõltumatu nõuandja. ja nagu te ka mainisite, siis on tõesti Aatseri rolliks ka meile siin parlamendis, aga tegelikult ka laiemale üldsusele rääkida nendest väga keerulistest ja tehnilistest teemadest, nii et meie ootame igatahes koostööd väga. aitäh teile selle eest! suur tänu. nüüd härra Bloss roheliste nimel. suur aitäh. ka mina tahan teid kõigepealt äh, õnnitleda selle uue positsiooni eest, sest et äh, see on tõesti oluline ametikoht. ja on väga oluline, et te äh, õnnestuksite ja et see energiasiire õnnestuks. mul on väga oluline küsimus siis avatud andmete ähm, kohta, eriti mis puudutab elektri- ja gaasiturgusid, sest ähm, on väga oluline, et andmed selle kohta oleksid kättesaadavad kõigile ja et need oleksid ka tasuta. aga igasugune info ei ole veel ähm, kõigile kättesaadav, eriti mis puudutab äh, hindu. ja see toob endaga kaasa tõkkeid nii äh, äh, innovaatiliste lahenduste pakkujatele kui ettevõtjatele. nii et äh, siin on kõlanud äh, ettepanek, et äh, see info võiks olla kättesaadav, aga mitte tasuta. kas te teate, et selline probleem üldse on ja et see on tõkkeks uutele tulijatele ja mis te arvate, kuidas neid tõkkeid eemaldada? samas äh, olles vastavuses äh, vabalt kättesaadava andmenõudega. ja siis tahtsin küsida veel teie enda kohta, te rääkisite siin tasakaalu leidmisest äh, nende äh, kontinentaalsete turgude vahel, te rääkisite tõhusatest turgudest äh, ja taristu planeerimisest, aga seletage ehk veidi täpsemalt, mida te arvate, mida selles vallas peaks ära tegema, mida on veel vaja? siis on mul üks küsimus veel äh, gaasi kohta on väga huvitav, et te räägite gaasinõudluse vähenemisest ja sellest, et äh, et sellele tuleb mõelda tuleviku seisukohast. kusjuures äh, meil on mitmeid projekte äh, gaasitaristu vallas veel käimas. mida te siis arvate, kas see ikka kõik vastab tõele, mis te ütlesite, kas see on mõistlik? aitäh! ID-rühmast vist ei ole või fraktsioonist ei ole kedagi ja tundub, et rohkem küsimusi ei ole, nii et mina siis äh, koordinaatorina esitan teile ka ühe küsimuse. niisiis, minu küsimus puudutab äh, vaesust äh, ja hindu. härra Potočnik suhtus sellesse küsimusse pigem optimistlikult ja ta rääkis taastuvenergia arendamisest ja sellest, et hinnad ei tõuse. aga kui nüüd seda teie raportit lugeda, siis siin on näha, et kahe tuhande kaheksandast aastast on äh, jaemüügi hinnad äh, leibkondadele tõusnud kakskümmend kaheksa protsenti samuti on meil äh, andmeid äh, eri riikide kohta, Kreekas on need hinnad tõusnud kolmkümmend viis protsenti või täpsemalt kolmkümmend viis protsenti kodumajapidamistest äh, ei suuda kommunaalteenuste eest näiteks vee ja elektri kasutuse eest maksta Bulgaarias on taoliste kodumajapidamiste protsent kolmkümmend. et minu küsimus nüüd puudutabki siis äh, meie poliitika eesmärke, et me peame ju ühiskondlike reaalsustega silmitsi seisma. neliteist protsenti itaallastest, kümme protsenti hispaanlastest tahavad kõik kuulda teie arvamust selles küsimuses ja siis nüüd teised sõnavõtte soovijad. härra Viite Rahvaparteist. härra Piipe. aitäh! omalt poolt veel kord soovin edu teie uutes, uuel ametikohal või tulevasel ametikohal. kui te siin komisjonis olete käinud, siis teate, et meie ülesandeks on tagada Euroopas, äh, tagada Euroopa nähtavus piirkondades ja ettevõtetes, teha Euroopale reklaami. Teie räägitu oli väga teoreetiline, ma ei saa sellest midagi kaasa võtta koju, ma ei saa sellest midagi, mille põhjal ma saaks rääkida lisaväärtusest, mille Euroopa annab. rohkem läbipaistvust, koordineerimine, reguleerimine, noh, see on loomulikult abstraktses plaanis mõistetav, aga võib-olla saaksite konkreetsemalt rääkida, äh, kuhu peaks teie amet jõudma kümne aasta pärast ning missugune on konkreetne lisaväärtus, mida teie strateegia meile annab, mida te soovite oma meetmetega ja oma asutuses järgnevatel aastatel reaalselt saavutada ning mis on poliitiliselt vajalik selleks, et see, kui, kui seda niimoodi oleks võimalik, kui te meile niimoodi saaksite rääkida, et ma saan kodus inimestele selgitada, siis õnnestuks meil teid ilmselt lihtsamini toetada ka. Zorinja is next, jah, thank you. Zorinja nüüd järgmisena, palun. suur aitäh, härra esimees. ja härra Zinglersen tere tulemast, aitäh selle esitluse eest! ja soovin teile palju edu uues ametis! me ootame väga kiiresti, et need esimesed sada päeva saaks juba läbi, mille Euroopa Komisjoni äh, president äh, on äh, välja pakkunud selleks uueks roheliseks leppeks. me veel ei tea tema programmi täit ulatust, me veel ei tea täpselt, eh, mis saavad olema tema tegevusplaanid, aga selge on see, et eh, Euroopa reguleerivate asutuste eh, roll saab olema äärmiselt oluline selleks, et tagada läbipaistvus ning ka jälgimistegevus just hindade küsimuses mina äh, kusjuures olen selle komisjoni liige, mis Atseri äh, tegevust jälgib, olen käinud äh, teie asutuses ja olen ametis ja olen jälginud teie tegevust REMIT määruse tegevusalas. ma tean teie tegevusest energia ülemineku vallas, konkurentsipoliitika vallas ja nende muutuste vallas ja see kõik eeldab teatud muutusi mis saavad olema väga suured. ja selge on see, et äh, need muutused ei tohi õõnestada turgude toimimist. vastupidiselt sellele, mida arvavad paljud, ei äh, ei saa me jätta kõrvale töötajaid, kes peavad võib-olla ümber õppima. me peame investeerima ähm, pilootprojektidesse ja koolitusprogrammidesse ja ma leian, et teie saate siin äh, väga palju ära teha tänu oma andmetele. mida te arvate, kas selles uues Green New Dealis ähm, mida Acer selle raames saab ära teha? suur aitäh! ja nüüd proua Rais, palun. suur aitäh! lugupeetud direktorikandidaat, aitäh selle sissejuhatuse eest. üks rakendusalane küsimus. ja võib-olla tõesti saab tuua siin vabanduseks, et et ma jah, esitan sama küsimuse nagu kolleegid, aga ma üritan seda teha teise nurga alt ühtne turg toimib enam-vähem hästi, mis tähendab seda, et äh, konkurents ühtsel turul tähendab äh, vähe, äh, väiksemaid hindasid ja rohkem konkurentsi, see ongi ju ühtse turu mõte. ja see on Euroopa Liidu üheks tähtsamaks instrumendiks ja üldse, miks Euroopa Liit on olemas. aga mis puudutab energeetikasektorit, siis meie tarbijad peavad tihti ostma energiat kõrgema hinna eest äh, võrreldes sellega, mis hinnaga seda imporditakse. meie ettevõtjad, eriti VKE-d, äh, peavad maksma suuremaid äh, energiaarveid, kui peaksid, lihtsalt sellepärast, et energeetika vallas toimib tohutu diskrimineerimine, mis toobki need hinnaerinevused kaasa, hoolimata energiaühendusest niisiis, kuidas tagate teie ühtse turu täie Ähm, toimimise ja mis on teie arvates see suurimaks ähm, komistuskiviks äh, selle toimimisel, aitäh! suur tänu! nüüd äh, proua Paulsen. suur aitäh! aitäh, härra Zinglersen, teie sõnavõtu eest, me juba ootame koostööd teiega. minul on üks küsimus, mis puudutab Atseri rolli ja ka reguleerivate asutuste nõukogu, sellisel juhul, kui liikmesriikide vahel on teatud, ütleme, ebakõlad. mina olen pärit Saksamaalt ja võib-olla te eeldate, et ma selle küsimuse esitan äh, Nord Stream kahe pärast, sest et äh, teame, et tegu on väga äh, sellise poleemilise teemaga. aitäh! ja viimasena saab sõna härra Fulsak suur aitäh, härra Zinglersen, selle väga huvitava esitluse eest. Te rääkisite suurtest muutustest ja üleminekust, mis viimastel aastatel energeetikasektoris on toimunud ja mina tahaksin küsida selle Ursula von der Leyeni uue rohelise eh, kokkuleppe kohta, mille ta on välja pakkunud. ta räägib, et me peame aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, vähendama kasvuhoonegaaside hulka võrreldes üheksakümnendate aastatega ja me kõik äh, või meid on siin palju, kes tahaksid, et need eesmärgid oleks ambitsioonikamad vähemalt, vähemalt viiskümmend viis protsenti äh, peaks see vähenemine olema. me teame, et mida rohkem taastuvenergiat kasutatakse, seda rohkem on vaja ka siis energia lõimumist Euroopas, et me kõik saaksime kasu lõigata taastuvenergiast, sest et teatud piirkondades rohkem tuult teatud ajaperioodidel kui mujal ja nii edasi. aga mida te arvate? mida te omalt poolt saate ära teha? ehk et ja kui palju äh, energiaalast lõimumist on vaja ja kui kaugel oleme me nendest eesmärkidest, millest Ursula von der Leyen rääkis, viiskümmend protsenti, viiskümmend viis protsenti, mida tuleb ära teha energia integreerituse vallas? mida te sellest arvate ja ehk oskate meile jagada nõu selles vallas? ja teine küsimus, me ilmselt oleme kõik ühel meelel selles vallas, et ähm, energia integratsioon ja energiaühendus on head asjad, kui sellest rääkida niimoodi abstraktselt, aga palju probleeme tekib siis, kui minna konkreetsemaks, on riike, kes ei soovi investeeringuid teha, või siis on teatud riike, kes ei soovi teatud valdkondades äh, liigset integratsiooni protektsionistlikel eesmärkidel või kaalutlustel. milline saab olema teie roll? ja kuidas saab äh, Aatser aidata nendest äh, riiklikest reservatsioonidest loobuda? mis on see teie tööriistakast, mida saate kasutada? kuidas te saate meid aidata? aitäh! suur aitäh! nüüd, härra Zinglersen, sõna on teil ja saate nüüd, äh, teil on palju aega, võite pikalt ja laialt äh, vastata neile küsimustele, mis teile äsja esitati. suur aitäh! aitäh nende paljude küsimuste eest mõned neist on ausalt öeldes päris äh, keerulised, aga ma annan endast parima, et äh, ma suudaks mingi vastuse anda. nii neile küsimustele, millele mul juba on vastus, kui neile, mille puhul äh, pean natukene mõtlema, sest et ma ei ole veel ju selles ametis tegelikult. ma üritan siis vastata kronoloogilises järjekorras, aga mõne puhul võib-olla üritan need kokku liita, sest et need puudutasid samu teemasid, aga alustan siis äh, proua Carvalho küsimusest. Te rääkisite tarbijate jõustamisest, mainisite, et äh, see on äh, väga äh, oluline tuleviku vaatepunktist, energia arengutest ja ma olen täiesti nõus. ja selge on see, et tarbijad etendavad väga olulist rolli energiaturgudel ja äh, rääkides tulevikust, siis äh, innovatsioonil on äh, tähtis roll, meil on vaja ka äh, eeskirjade alaseid muutusi selleks, et innovatsiooniga kaasas käia, nii et heal meelel tahan Atseris just selle teemadega väga palju edasi minna, et rääkida just, kuidas neid eeskirju ka ajakohastada selles valguses. siis küsisite minult selle kohta, kuidas me saame väiksema meeskonnaga toime tulla. ma olen äh, üritanud, äh, et äh, meie meeskonna suurus oleks vastavuses ülesannete rohkusega, aga eks tõepoolest asutuse direktor peab hakkama saama selle meeskonnaga, kes tal on ja ma üritan prioritiseerida siis teatud ülesandeid ja ma leian, et minu äh, ülesanne on kõigepealt panna paika, millised on need projektid, äh, millel on suurem mõju ja millised on need äh, eesmärgid, mille abil me saame siis vastastikust usaldust kasvatada, nii et need on need valdkonnad, mis mõjutavad võib-olla siis kogu liitu kõige rohkem, et need on meie need esmatähtsad ülesanded. aga kui, siis tõesti jah, me peame langetama selliseid väga äh, suuri otsuseid äh, äh, eesmärkide vallas, siis, siis jah, pean hakkama saama vähemate inimestega, aga võib-olla see üldse niimoodi ei lähe, ma loodan tõesti, et meie meeskond ei vähene. siis härra Kuterjärv, vabandust, ma vist moonutasin teie nime. Pole hullu, te peate siin paljude erinevate nimedega toime tulema. jah, vabandust, ühesõnaga teie rääkisite sellest uuest rohelisest kokkuleppest ja eh, siin oli üks teinegi küsimus selle kohta. mis puudutab seda uut eh, paketti või eesmärki, siis eh, tõepoolest sellest ei ole veel, seda ei ole lähemalt avatud, nii et ma saan rääkida sellest ainult üldisemalt, aga loomulikult süsinikuneutraalsuse eesmärk puudutab kogu majandust Ehm, see puudutab ka elektrivaldkonda. ja sellest on eh, vahest olnud päris palju juttu, eks see energiapakett eh, riigiti erineb, aga, aga mõnedest küsimustest on eh, jah, räägitud rohkem kui teistest. järgneva kümne-viieteist aasta jooksul äh, räägitakse ilmselt rohkem transporditööstuse ja hoonete süsinikuneutraalsuse saavutamisest. jah, elektrifitseerimine võiks olla üks lahendus, aga süsinikusisalduse vähendamine teatud gaasides võib-olla ja siis võib-olla, kuidas integreerida erisüsteeme me peame mõtlema, kui palju jääb see siin poliitika taha, kui palju siis tehnoloogiliste lahenduste taha aga digitaalsed lahendused, äh, uuenduslikud lahendused saavad olema võtmetähtsusega antud juhul. aga ma ei saa midagi kommenteerida, kuniks seda projekti pole veel täpsemalt äh, äh, esitatud. nüüd, kui ma juba ametisse saan, siis jah, mis saab olema minu see isiklikum lähenemine, üritan olla suunatud tulevikku ja leida regulatiivseid lahendusi eh, siis eh, nendele eh, uutele suundumustele ja teen loomulikult koostööd reguleerivate asutustega. ja mitmekesisus on äärmiselt oluline, sest ma leian, et liikmesriikide reguleerivad asutused on väga erinevad ja nad võivad kohati leida, et nende olukord on täiesti unikaalne, et me peame leidma ühiseid lahendusi selles mitmekesisuses, see oleks minu prioriteediks kindlasti. siis härra Peterson Teie siin soovitasite hoida tugevat suhet Atseri ja selle komisjoni vahel ja loomulikult eh, ma soovin seal teil jätkata. ja hea meelega arutan teiega eri võimalusi, kuidas eh, seda teha, eh, kui regulaarselt kohtuda ja mis viisil. siis roheliste esindaja, teil oli palju küsimusi. esiteks, mis puudutab andmeid. nii palju, kui mina sellest asjast tean, võib-olla eristaksin kaks aspekti, esiteks äh, andmete edastamine turuosalistele, nende selliste äh, andmekeskuste kaudu, mis äh, on aina tähtsust kogumas. oluline on siis see, et turuosalistel oleks ligipääs olulisele siis olulistele andmetele, aga selleks on vaja andmeomaniku nõusolekut siis äh, võib-olla seireandmed, mis kohati on äh, konfidentsiaalsed, äh, mille abil saab tuvastada turuseisundi, turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja võib-olla teil on ka mingeid ettepanekuid, kuidas olukorda lahendada, ma tean, et jah, teatud andmed on konfidentsiaalsed. aga hea meelega, kui ma ametisse asun, siis ma tegelen selle küsimusega rohkem siis te küsisite minu enda seisukohtade kohta, nende tasakaalu küsimuste osas. tegelikult te minu meelest juba ise vastasite sellele küsimusele. ehk et kuidas ma ise siis äh, tasakaaludesse suhtun. esimene tasakaal, mis tuleb äh, saavutada järgnevatel kümnenditel, puudutab äh, kontinentidevahelisi turge versus siis need lokaalsed äh, lahendused, lähtudes äh, lokaalsetest eripäradest. mina tahaks, et, äh, et meil ei oleks sellist üks lahendus kõigile lähenemist, vaid et me võib-olla lõimime erinevaid lahendusi. kõik sõltub ka kuludest muidugi. ja jällegi, see on minu enda isiklik arvamus, ma ei hakka siin praegu, mina ei esinda hetkel veel Aatseri äh, seisukohti, et minu isiklik seisukoht selles küsimuses on see, et tulevikulahendused äh, ei sõltu tarbijahindadest, äh, vaid teenuse hindadest. ja siinkohal me ei räägi ainult energiateenusest, äh, vaid erinevatest teenustest, kus energiateenus on vaid üks komponent. tarbekaupade maksumus on ainult osa hinnast, mitte koguhind. nii et jah, siin on segu eri aspektidest ja siis turgude koordineerimine, planeerimistegevus, selles ma nii kindel enam ei ole. mul on veidi kogemust äh, süsiniku sidumise ja kinnipüüdmise ja sidumise koha pealt mul on tunne, et Äh, selle süsteemi alguses äh, arvasid paljud, et äh, see tehnoloogia hakkab süsiniku hinda mõjutama, aga mul on tunne, et et jah, osa inimesi leiab, et süsiniku hind ei ole piisavalt kõrge, aga ma ei tea, kas sellest saab rääkida taolistes terminites, sest et siin on palju taristuga seotud väljakutseid äh,, nii et jah, siit me jõuame jälle selle küsimuseni, et äh, mis on see õige hinnastamise mõte ikkagi, jah. kui väljakutsed suurenevad, kuidas siis see hinnastamispoliitika muutub, jällegi ma ei tea, ma siin äh, räägin ikkagi enda seisukohtadest, mitte veel ACR-ist. nüüd need äh, ühishuviprojektid. mul on tunne, et tulevikus äh, ilmselt äh, saab rääkida investeeringutest äh, gaasitaristusse sellistes olukordades, kus on äh, domineeriv siis ettevõtja, aga sellist olukorda meil hetkel veel ei ole ja mis puudutab gaasi süsinikusisalduse vähendamist siis selge on see, et gaas mängib äh, energeetika vallas väga olulist rolli ja meil on äh, vaja ilmselt äh, uusi taristu investeeringuid gaasi vallas. nüüd te rääkisite siin, härra esimees, vaesusest ja seda eri Euroopa piirkondades. mis on siis minu lähenemine ja Aatseri ameti lähenemine on loomulikult see, et äh, see on äh, liikmesriikide poliitika käes seda olukorda mõjutada. vahel on äh, üritatud sekkuda turgudel sama hind kõigile näiteks, lähenemisi on proovitud, nii et võib-olla me peame ikkagi sihtmärgistatumalt sellele küsimusele lähenema mitte või siis hoopis äh, mingeid hinnapoliitika toetusi välja pakkuma. aga kuidas siis äh, küsimus teoreetilise poole pealt praktilise poole peale liikuda? me oleme juba kümme aastat sellega ametis äh, tegelenud, kuidas jah, härra Piiteri küsimusele siis vastata. esiteks, energiaturud peavad töötama tarbijate huvides, et nad saaksid äh, odavamat äh, teenust, mis oleks tõhus ja see on äh, Atseri üheks eesmärgiks ka, mis on oluline eesmärk. teiseks tuleb tagada, et turud on avatud, et uued innovatiivsed tegijad saavad turule tulla ja et meil ei oleks ainult vanad tegijad turul, nii et innovatsioon on väga oluline selleks, et hinnad langeksid. ja kolmandaks, kus mõistlik, siis äh, energia integratsioon mängib olulist rolli ka majanduse süsinikuneutraalseks muutumisel, nii et need on võib-olla need äh, minu vastused teie küsimustele, mis puudutavad vähemalt äh, tarbijaid kodus. nüüd need seireküsimused ja hinnaseire ja õiglase ülemineku fond ohoo, see on päris keeruline küsimus. mida siis kosta? no mida siin öelda? see on nüüd minu isiklik arvamus. nagu tegelikult küsimuses äh, oli ka eeldatud. minu isiklik seisukoht on järgnev. õiglane üleminekufond mis äh, jagaks toetusi, aga mis pikaajalist mõju ei avaldaks, äh, siis jah, see pikaajalist mõju ei avaldaks, aga ähm, pikaajalise mõju oleks ähm, oskuste ümbervaatamisel ja uute oskuste omandamisel, see oleks mõttekas. mitte ainult taastuvenergia vallas ja võrreldes traditsioonilisemate sek-, traditsioonilisemate sektoritega, aga ka äh, Äh, digitaaloskuste arendamisel või siis üks näide, mis võib-olla ulatub teie küsimuses, küsimuse äh, ulatusest kaugemale, aga ma loodan, et mul veel on aega. ühesõnaga, oma praeguse töö raames äh, reisin väga palju, käin tihti Hiinas näiteks, Indias ka. ja üks huvitav asi, mis minuga tihti juhtub, on see, et lähen Hiinas poodi, supermarketisse ja ükskord nägin seal kaheksakümne või isegi tihti näen seal kaheksakümneaastaseid vanatädisid, kes maksavad nutitelefoniga ja kusjuures ta isegi võrdleb äh, eritoodete hindu ja siis ta näitab selle poe juhatajale, et äh, vaadake, selles teises poes on hoopis odavam. tal ei ole mingit sularaha, ta maksab ka oma telefoni abil ja ta on täiesti äh, suurepäraselt võimeline oma nutitelefoni abil kõik need erinevad asjad ära tegema ja see on minu meelest vaimustav, sest Euroopas see küll niimoodi ei ole mitte seda, et meil ei oleks äh, vastavat taristut, aga lihtsalt, et võib-olla selles vanuses inimesed niimoodi ei käitu, nooremad ehk küll. aga siis see ümberõppimine ja mis on see tulevik, mis meid ootab, see võib-olla ei puudutagi energeetikat nii väga, aga aga majandust laiemalt ja ma arvan, et ka energeetika vallas on see äh, digioskuste arendamine väga oluline, et see on võib-olla üks aspekt, äh, millele panustada. aga see oli minu selline isiklik seisukoht siis suhted liikmesriikidega ja Nord Stream kaks, tundlik küsimus. ma arvan, et äh, Atser ja reguleerivate asutuste nõukogu äh, jälgivad äh, taoliste sündmuste arengut ja täpsemalt ka reguleerivate asutuste mandaati väga selgelt, mis on meie võimalused tariifide vallas, me poliitikaga ei tegele. ja ma arvan, et see on õige lähenemisviis. ja ma arvan, et Atseri reguleerivate asutuste nõukogu tegelikult neil ei ole isegi äh, võimalusi taoliste projektide plusse ja miinuseid hinnata, võrreldes siis äh, demokraatlikult äh, valitud poliitikutega, kes seda teevad ja siis proua Wise, teil oli väljakutsete kohta küsimus, mis meie ees seisavad. nagu härra Podočnik juba mainis, siis äh, turgude ühendamine ning äh, riikidevaheliste ühenduste kasutamine on üks võtmetähtsusega aspekt. siin juba mainiti veel ühte asja, nimelt äh, me peame vaatama, et kus meil on vaja võimekust arendada ja siis moonutust vähendada ja siis tuleb uurida ka seda, kus seda võimekust ei ole nii väga vaja ja võib-olla üks tõke, mis praegu veel tõke ei ole, aga võib selleks tulevikus areneda, on äh, avatud turg, kus äh, uued tulijad, uus innovatsioon, et seda ei äh, pärsitaks. lihtsalt sellepärast, et traditsioonilised lahendused ju töötavad niikuinii. võib-olla see ei ole praegu väga suureks väljakutseks, aga me peame lihtsalt äh, jälgima, et taolist äh, probleemi meil ei tekiks tulevikus. härra esimees, äh, ma olen üritanud kõigile neile küsimustele vastata, võib-olla ma isegi vastasin kõigile, aga kui midagi on, siis ma hea meelega vastan veel küsimustele. okei okay., <laughs> thank you very much. suur aitäh. kõnelejal kadus mikrofon. Uh, ma usun, et see ei ole meie viimane kohtumine, arvestades teie ametisse nimetamist, aga suur aitäh teile tänase eest! okay,. Then we move to the next point. ja nüüd liigume järgmise päevakorrapunkti juurde Please, we have to start, be seated. palun asuge oma kohtadele, sest me peame alustama. Um, yeah. Thank you, thank you very much and uh... aitäh. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni ettekanne konkurentsipoliitika aruande kohta kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastal ja ma tervitan äh, Anna Kolutšit, kes on DG Competitioni äh, energia ja keskkonna direktor ja härra Guillaume Lurio, kes on infokommunikatsiooni ja meediadirektor samast peadirektoraadist palume teil tutvustada raportid konkurentsipoliitika kohta, eelkõige nendes aspektides, mis puudutavad digitaalset ja energiasektorit ning palume teil selgitada ka äh, riigiabi äh, suuniste äh, ülevaatamise hetkeolukorda. see on väga huvipakkuv teema. nüüd annan sõna teile. Teil on kümme minutit oma ettekande tegemiseks, nagu alati. ning kokku on meil aruteluks ette nähtud tund aega koos teie vastustega ma küll ei tea, kes teist nüüd alustab. Miss Colucci, jah yeah,, please. proua Colucci, palun. Thank you, president uh,. Good afternoon honor.... aitäh, esimees. tere pärastlõunat, austatud liikmed. mul on hea meel tutvustada meie konkurentsipoliitikat ja selle jõustamist energiavaldkonnast nagu te teate, siis energia on oluline sisend kõikides majandussektorites konkurentsi seisukohast on see väga äh, jõuliselt reguleeritud sektor, investeeringud sõltuvad äh, suuresti riigiabist, turgusid domineerivad äh, pigem suured ettevõtted ning liikmesriikides on energiakasutus riigiti väga erinev. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ehk siis raporti aastal, aga teatud määral ka kogu meie peagi lõppeva ametiaja jooksul on konkurentsipoliitika positiivselt äh, panustanud energiasektoris jõulisse äh, rakendamisse ning äh, viinud meid edasi Energialiidu suunas. meie tegevused on suunatud peamiselt sellele, et eemaldada takistused gaasi ja elektri vabale voole liikmesriikides, aga lisaks tahame tagada ka süsinikuneutraalseks muutmise ning tagada energiavarustuskindluse ja riikidevahelise ühenduse me tegeleme peamiselt kolme instrumendiga, konkurentsi äh, eeskirjad on üks neist. nüüd äh, konkurentsi eeskirjade rikkumise valdkonnas äh, näeme energia valdkonnas rahvus, rahvuslikel turgudel suurt koondumismäära. selliste probleemidega tegelemiseks võttis komisjon vastu hulga otsuseid ning praegu mainin ainult äh, kahte, sest need kirjeldavad meie tegevusi üsna hästi. esimene puudutab Gazpromi, selle otsuse võtsime vastu eelmise aasta mais. komisjon võttis vastu äh, otsuse, mis äh, kehtestas Gazpromile juriidiliselt siduvad kohustused. tegu on valdava gaasitarnijaga paljudes Ida-Euroopa riikides ning komisjonile valmistas muret, et Gazprom võis rikkuda konkurentsi eeskirju, kuna nad äh, edendasid äh, üleüldist strateegiat selleks, et äh, jaotada gaasiturge liikmesriikides. see tõi kaasa viies riigis kõrged gaasihinnad Balti riikides, Poolas ja Ungaris. seega kehtetas need siduvad kohustused Gazpromile muutsime seda, kuidas Gazprom toimib ja tagasime, et äh, gaasiturul äh, kehtiksid needsamad madalad hinnad, mis ülejäänud Euroopa Liidus. teine juhtum puudutab elektrivaba voogu Taani ja Saksamaa vahel. selle otsuse võtsime vastu eelmise aasta lõpus ning see puudutab äh, Saksa võrguettevõtjat NET-d. me võtsime vastu kohustuste otsuse ehk siis äh, lõime äh, juriidiliselt siduvad kohustused Teneti jaoks. probleem oli siin erinev. asi seisnes selles, et äh, komisjonile valmistas muret Teneti süstemaatiline piirav tegevus, mis piiras Põhjamaadest, Taanist tulevat võimekust ja mis äh, oli suunatud Saksamaale. see takistas äh, odava energia eksporti Saksamaale ning see jättis Saksa tarbijad ilma madalatest hindadest. huvitav on ära märkida ka see, et äh, antud juhul kehtestatud kohustus oli elektriregulatsioonis teed rajav. see puudutas piiriülest võimsuse äh, tekitamist äh, elektrivaldkonnas. see puudutab konkurentsieeskirju. ning äh, meil oli ka riigiabi valdkonnas väga intensiivne töö. viimasel aastal võtsime vastu päris palju projekte seoses kombineeritud ja taastuvenergiaga. me võtsime vastu kakskümmend üks plaani ning nüüd enamik meie liikmesriike on nende plaanide osas saanud loa, aga nad on vastu võtnud ka eeskirju, et olla kooskõlas riigiabi suunistega. see on kaasa toonud madalamad kulud tarbijate jaoks. näiteks Saksamaal on tänu komisjoni riigiabi poliitikale vähenenud taastuvenergia kulu viimase kolme aasta jooksul poole võrra lisaks tegelesime võimekusmehhanismidega. see on võimalus pakkuda tasu äh, suutlikkuse pakkuvatele ettevõtetele. et nad äh, tagaksid äh, olemasoleva võimsuse või investeeriksid sellesse võimsusesse, et tagada energiavarustuskindlus. me võtsime vastu seitse reservvõimsuse mehhanismi otsust, näiteks Itaalias, Kreekas ja Poolas. ning iga kord tagasime, et järgitakse nende skeemide puhul riigiabi eeskirju. kuid samavõrra oluline oli see, et riigid kohaldaksid turureforme, nad pidid jälgima regulatiivseid nõudeid ning jälgima, et see ei õõnestaks äh, võrguettevõtjate motivatsiooni investeerida lisavõimsusesse. nüüd äh, riigiabi suunised keskkonnakaitse äh, ja energia valdkonnas, mille kohta te ettekande palusite teha. tõepoolest, avalik toetus energia ja keskkonnasektorile on siin suunistes välja toodud, see katab perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning selle eesmärk on lõpule viia energialiit. me tahame tagada energiavarustuskindluse, piiramata konkurentsivõimet ning tagada äh, piiriülese liikumise, ilma et me suurendaksime kulusid kõik meetmed, ja tugi, mis liikmesriigid keskkonnale ja energiale osutavad, moodustab umbes pool kogu abikuludest Euroopa Liidus. selle perioodi jooksul tegi komisjon kakssada nelikümmend üks otsust. Need tulevad erinevatest sektoritest, näiteks abi taastuvenergiatele, reservmehhanismid ning äh, energiamahukate kasutajate erandid, äh, sotsiaalsete tagajärgede leevendamine, äh, puhas mobiilsus. nagu näete, siis see on lai hulk erinevaid tegevusi. me alustasime äsja nende eeskirjade hindamist käesoleva aasta jaanuaris. eesmärgiks oli näha, kas need eeskirjad toimivad, kas need sobivad nende eesmärgiks ning äh, see toimub toimivuskontrolli raamistikus, mu kolleeg seletab seda täpsemalt, aga meie jaoks on oluline valmistuda ette uueks roheliseks kokkuleppeks, äh, mille äh, ametisse asuv president on välja kuulutanud. see tähendab, et me peame kohandama uued suunised hiljutisele rohelise energia paketile, mis eelmisel aastal vastu võeti ning me peame need suunised kohandama ka tehnoloogilise progressiga näiteks eeskirjad ei puuduta äh, äh, vesinikku või äh, talletamist, mis on väga olulised süsinikuneutraalseks muutumisel. Need on need põhilised elemendid, mida edasised suunised peavad arvesse võtma, kui me seda toimivuskontrolli läbi viime. ja nüüd Äh, annan sõna oma kolleegile, kes selgitab, mida tähendab see toimivuskontroll. tere pärastlõunat! tõepoolest, me oleme enamik riigiabi eeskirja üle vaadanud perioodil kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist äh, riigiabi ajakohastamise käigus. Äh, osad neist aeguvad järgmise aasta lõpus, seega käesoleval aastal oleme alustanud toimivuskontrolli, nagu proua Kulutš juba selgitas see puudutab äh, üldise grupierandi määrust, äh, piirkondliku abi suuniseid, teadustöö ja arengu raamistikku, raamistikku, mis puudutab äh, üle-euroopalist huvi pakkuvaid olulisi projekte, riskijuhtimissuuniseid, lennundussektori suuniseid, energia ja keskkonnasuuniseid ning lisaks oleme võtnud lühiajalise eksportkrediidi suunised ja raudteesektori suunised, seega väga suur pakett. mida me oleme siiani teinud, oleme algatanud avaliku konsultatsiooni. Äh, suur osa avalikust konsultatsioonist jõudis lõpule juuli keskel käesoleval aastal. meil on konkreetsemad äh, arutelud konkreetsete reeglite kohta, mis äh, jõudsid lõpule juuli lõpus nüüd üle-euroopalist huvi pakkuvad olulised projektid Äh, nende kohta saatsime küsimustiku, millele vastamist pikendasime äh, kolmekümne esimese oktoobrini, see oli äsja. ning samal ajal on meil pooleli erinevaid uuringuid erinevates valdkondades. mis puudutab piirkondliku abi suuniseid, riskifinants ja lennundussuunised, need uuringud on juba üsna kaugele jõudnud ning me loodame need käesoleva aasta lõpus äh, valmis saada. meil on veel kaks uuringut mis puudutavad äh, energia ja keskkonnaabi suuniseid ning teadus- ja arendustöö ja innovatsiooni suuniseid, mis ilmselt äh, kestavad veel järgmise aastani. kui ma peaksin andma väga esialgse hinnangu selle toimivuskontrolli kohta ning ma tuletan meelde, et see tähendab seda, et me kontrollime, kas eeskirjad toimivad korrektselt ja kas nad on endiselt ajakohased, siis minu esimene hinnang oleks see, et toim-, tundub, et need eeskirjad toimivad hästi. loomulikult see ei tähenda, äh, et meil ei ole hulgaliselt tehnilisi probleeme, millele on tähelepanu juhitud ning mida me peame lähemalt uurima, kui me otsustame, äh, kas mõningaid eeskirju on vaja ümber sõnastada. seega järgmised sammud. me teeme kokkuvõtteid ning kogume kõik kõik andmed kokku, sealhulgas sisendi erinevatest uuringutest. see pannakse kõik äh, töödokumenti, mis läheb äh, juriidilise järelevalve alla, me loodame, et järgmise aasta alguses see aset leiab. pärast seda tuleb vastu võtta otsus selle kohta, kas meil on vaja väiksemaid tehnilisi muudatusi või äh, suuremat radikaalset äh, reeglite muutmist. kui meil on vaja sellist radikaalsemat muutust, siis on võib-olla vaja koostada ka mõjuhinnang, ehk siis äh, uurida erinevaid variante ja neid ka katsetada. pärast seda saame alles äh, alustada reaalselt õigusloome protsessiga. see on väga üldine kokkuvõte selle kohta, kuhu me toimivuskontrolliga oleme jõudnud. ning nüüd saan sõna anda härra Loriole, kes räägib meile digitaalvaldkonnast. tere pärastlõunat, mina olen Guillaume Lorion. mina vastutan konkurentsieeskirjade jõustamise eest, mis puudutab äh, valitseva mõju kuritarvitamist ja ühinemisi, äh, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turul nagu te teate, siis see kohaldub äh, suurtele ettevõtetele, aga ka väiksematele ettevõtetele ning ma üritan teile anda ülevaade meie jõustamistegevusest, mis äh, viimase aasta jooksul on toimunud ning lihtsalt lisaks räägin ka poliitilistest aruteludest, mis on alguse saanud äh, erinõunike aruannetest, mille volinik Vestager lasi koostada selleks, et hinnata digivaldkonda digiturud on laiemad kui minu oma sektor, sest nagu kõik teavad, siis eh, digimaailm on igal pool, energia, transpordisektoris ja nii edasi. seetõttu ja meil on nende jaoks ka eraldi direktoraadid. nüüd konkurentsieeskirjade jõustamine nendes eh, IKT eh, ja online-turgudel, meil toimus erinevaid töövooge, mõned on paremini tuntud, need puudutavad tuntud juhtumeid eelkõige Google'i vastu algatatud juhtum. lisaks oli meil teisi jõustamisvaldkondi, näiteks äh, veebis sisu jagamine. aga nüüd esimene teema, väga silmatorkav teema ning selleks on konkurents äh, digitaalplatvormide valdkonnas. see puudutab eelkõige Google'it, aga ka teisi me võtsime kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal vastu kolmanda Google'i vastase otsuse. seekord puudutas see äh, teistsugust turgu, nimelt äh, veebireklaami äh, turgu ja otsingu vahendamise reklaamiturgu, kus tuvastati, et Google on kasutanud ainuõiguse praktikaid selles reklaamiturus. erinevad tegevused mida me oleme tuvastanud, näiteks Google Androidi otsus, mille me kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vastu võtsime, puudutas küll teistsugust turgu, aga sisuliselt äh, mobiil-Android platvorme, kus oli hulgaliselt probleeme äh, killustatuse ja ainuõigusega ning ka Google Shopping otsus, mis võeti vastu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mis puudutas ka erinevaid mõjuvõimu kasutamise juhtumeid meil on hulk äh, kuritarvitamisi, mida oleme tuvastanud ning mille kohta oleme vastu võtnud rea otsuseid. nagu te teate, need on praegu kohtus pooleli. komisjon peab tegema väga palju tööd selleks, et valmistuda istungiteks ning nendeks äh, keerulisteks kohtuasjadeks, mis hõlmavad erinevaid osapooli. ning see saab olema eesolevatel kuudel üks äh, suur tööülesanne. nagu te teate, meil on veel käimasolevaid uurimisi, mõned neist on avalikud. näiteks uurimine, mille algatasime eelmisel suvel Amazoni vastu äh, ning seda andmete ja kauplemiskohtade valdkonnas. see on avalik info, aga uurimine on käimas selleks, et me mõistaksime, kas Amazonil on juurdepääs andmetele ja kas nad kasutavad andmeid, mida kolmandad äh, isikud annavad ning nad müüvad seda oma platvormil selleks, et mõjutada konkurentsi jaemüügiturul, kus Amazon ise äh, tegutseb. see puudutab ka teist Amazoniga seotud juhtumit, mis meil oli raamatuturgudel kolm aastat tagasi. lisaks on meil uurimine Apple'i ja Spotify'ga seoses ja meil on veel äh, pooleliolevaid uurimisi, äh, millest ma tegelikult praegu rääkida ei saa, sest et need ei ole veel avalikud. kõik need juhtumid, kuigi need puudutavad erinevaid tegevusi ja turgusid, tõstatavad probleemi, mille me oleme üsna varakult tuvastanud, aga mis esineb erinevates vormides. see on platvormide roll mõningatel turgudel on huvide konflikt. platvormi roll äh, ühel turul võib erineda tema rollist ja äh, tegevusest teisel turul. see tekitab väga palju äh, keerukaid probleeme, kõigepealt me peame aga tuvastama ja siis näitama, kas meil on konkurentsieeskirjade rikkumine ning see on teema, millega kõik riiklikud konkurentsiametid ja komisjon tegelevad nii jõustamise kui analüüsi kaudu. see oli ka SPAS raporti ehk siis erinõunike raporti eesmärk. see eesmärk äh, esitas mõningad viisid, kuidas nende eeskirjade rikkumisega tegeleda, see tõi välja erinevaid probleeme, aga kuidas ka tõhustada konkurentsi nende platvormide vahel. mõningatel turgudel on erinevad platvormid ja seda olukorda tuleb kaitsta mõningatel juhtudel peab konkurents toimuma platvormisiseselt. platvorm võib tegutseda ise nii-öelda reguleerijana ja siis tuleb tagada, et meil on võrdsed tingimused juhul, kui platvorm on ülioluline eh, koht erinevate digitaalturu osaliste jaoks eh, oma teenuste müümisel ja konkureerimisel. see on väga kasulik olnud kinnitamaks, et äh, tegevused, olgu need uued või vanad, mis selles ökosüsteemis aset leiavad, et me peame nende vastu võitlema, kui need kahjustavad konkurentsi. andmete roll on loomulikult meie jaoks väga oluline. me näeme erinevatel turgudel, et andmed võivad mängida väga olulist rolli, kas konkurentsi eelise saamisel või konkurentsisuutlikkuse kaotamisel. ka seda on uuritud äh, mõningate äh, ühinemisjuhtude puhul, näiteks äh, Microsoft ja LinkedIn on näide, kus komisjon nõudis õiguskaitsevahendite ja hüvitiste kasutamist. seega kõik need tehnoloogiad, kõik need meetodid me kasutame neid koos selleks, et teavitada riiklikke asutusi ja Euroopa kohtuid. ja komisjoni jaoks on väga oluline võita need juhtumid tulevatel kuudel ja aastatel. aga lisaks platvormidele tuleb öelda, et meil oli ka teist tüüpi probleeme, mida veebiturul uurisime. see ei puuduta ainult info levitamist veebiturul, aga näiteks e-kaubanduses algatasime päringu. me nägime teatavaid piiravaid tegevusi tarnijate ja levitajate vahel, mis piirab äh, ühise turu toimimist. komisjon on käesoleval aastal jätkanud äh, artiklite üks, üks ja üks, kaks jõustamist selleks, et lepingulised sätted, mille eesmärk oli äh, tarbijate kasu saamine ühisest turust ning tellida tooteid Euroopa Liidu siseselt erinevatelt pakkujatelt ning saada kasu ühisturult. meil oli hulk juhtumeid äh, litsentseerimise ja toodete turustamisega. turud ei olnud väga suure väärtusega, aga need olid pretsedenti seadvad juhtumid ja otsused mis näitasid, et äh, komisjon on pühendunud äh, sellele, et äh, konkurents, konkurentsiõigus tahab vähendada ka piiriüleseid tõkkeid. ja nüüd vertikaalse turustamise tõkked. Need juhtumid on meie jaoks väga olulised selleks, et teavitada otsuste vastuvõtjaid nendest uutest veebituru tegevustest, mis mõjutavad e-kaubanduse turgu. ning nüüd selleks, et rääkida jõustamisviisidest kõrgtehnoloogia turul. meil on olnud kiipide turul äh, rida juhtumeid, näiteks Qualcomm'i vastu algatatud juhtum, kus me avastasime, et nad on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit Äh, neil olid äh, mobiiltelefonide kiibid ning äh, see juhtum on nüüd kohtus. ning eelmine kuu võtsime esimest korda vastu kaheksateist, kaheksateistkümne aasta jooksul võtsime vastu ajutise meetme ringhäälingu ettevõtte vastu kes kuritarvitas positsiooni. uuringu käigus otsustasime kohaldada vahemeetmeid, et ringhäälingu ettevõtja lõpetaks mõningad ainuõiguslikud tegevused kiipide turul need tegevused takistasid modemite ja muude levinud toodete tootjatel konkurentsivõimeliselt äh, tegutsemast. me tahame praeguse regulatsiooni alusel kiirendada jõustamisprotsessi, kui me näeme, et konkurentsi võidakse pöördumatult kahjustada. see on komisjoni jaoks oluline näidata, et kui meil on tõendid olemas, siis me oleme valmis selliseid otsuseid vastu võtma ma loodan, et see andis teile ülevaate, aga kindlasti on teil ka küsimusi kõigi nende tegevuste kohta, aitäh uh,! Thank you very much and uh, so uh, suur aitäh! nüüd pärast neid ettekandeid jõuame aruteluni ja Rahvapartei nimel proua Vass. suur aitäh! härra Kristjan Silenson tegi äh, eelmise teema juures äh, kommentaari, öeldes, et äh, tulevikus peame tähelepanu pöörama sellele, kas konkurents energiaturul, turul on avatud ja piisavalt paindlik, et arvesse võtta uusi tehnoloogiaid. seega ma tahaksin küsida, kuidas konkurentsivahendid aitavad meil saavutada selle ambitsioonika uue rohelise kokkuleppe? või siis võiksin küsida, kuidas konkurentsivahendid aitavad meil rohelisel üleminekul ja süsinikuneutraalseks muutumisel Euroopas? mida oleks ehk vaja uuesti luua või ümber vaadata, selleks et seda konkurentsi säilitada energiaturul? aitäh, nüüd sotsiaaldemokraatide esindajad, kõnelejat ei ole ja nüüd Renew Europe fraktsioonist. aitäh, esimees. konkurentsiraportis on kirjas, et komisjon edendab jätkuvalt avatud ja konkurentsivõimelise energiaturu arengut selleks, et see tooks kasu tarbijatele ning viiks meid energialiiduni. selle eesmärk on tagada õiglase tegevus energiaturul taskukohasuse ja läbipaistvuse põhimõtted peaksid äh, kajastuma ka liikmesriikide hinnaregulatsioonis, aga teatud riikides on konkurents moonutatud ning hindasid reguleeritakse viisil, mis ilmselgelt kahjustab tarbijaid. näiteks Ungaris külmutati gaasi hinnad aastal kaks tuhat neliteist madalamale tasemele, kui turuhinnad sel ajal olid ja nüüd see odavam gaas oli hea tarbijatele, aga see tõi pankrotti ettevõtetele, kes pidid äh, tegutsema konkurentsi äh, tihedal turul. kui gaasihinnad on langenud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, siis äh, Ungari perekond maksab rohkem energia eest keskmiselt kui seda varem. kui me arvutame gaasiarvet, siis tarbijad, tarbijatele öeldakse, kui palju see gaasiregulatsioonile raha säästab aga hinnad on endiselt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tasemel, kui neid võrreldakse, seega see on tarbijaid eksitav. kas te olete nõus, et Energialiidu ja läbipaistvuse ning õiglase konkurentsi põhimõtted, äh, kas neid ei järgita praegu selles Ungaris hinnapoliitikas? Uh, ja nüüd roheliste nimel härra Niinistö. aitäh! ma keskendun energiasiirdele ja üleminekule süsinikuneutraalsele majandusele konkurentsipoliitika seisukohast. loomulikult on meil vaja lahendada probleeme. me ei pea eemaldama poliitilisi vastuolusid, näiteks äh, otsesed ja kaudsed toetused fossiilkütustele, aga lisaks on meil vaja, äh, et turud ja reeglid oleksid proaktiivsed, et me saaksime saavutada tõhusa ülemineku kivisöelt äh, taastuvenergiale ning et me avaksime energiaturu äh, väiketarbijatele. loomulikult on vaja rohkem ära teha. ka komisjoni enda hinnangus on öeldud, et on vaja täita eeltingimusi selleks, et äh, laiendada taastuvenergia allikate kasutamist ning riigiabi on siin oluline me peame arvesse võtma CO2 kulu äh, toodete ja keskkonna valdkonnas. nüüd tehnoloogiakulud, mõistlikult, äh, mõistliku kapitali kättesaadavus, fossiilkütuste stabiilne hind ning äh, süsinikutoetuste liiasus ning lisa tulud tootjatele ja kõrvalturgude toimimine. And electricity overcapacity effectively exiting the market so. ning elektri liigvõimsuste turule tulemise mõju. nii et päris palju küsimusi millega seoses tahaksin, et te räägiksite, kuidas te saate kokku panna taastuvenergia edendamiseks suunised aastani kaks tuhat viiskümmend, et saavutada neutraalsuse eesmärk ning eh, tagada kulutõhus üleminek madala süsinikusisaldusega majandusele, samas tagades võrdsed tingimused uutele ettevõtjatele ja kodanike energiaprojektidele. aitäh! ID poolt ei ole kedagi, nüüd ECR, härra Tobišovski. E, panie przewodniczący, e, szanowni państwo. daamid ja härrad, tahaksin küsida või tahaksin paluda rääkida riigiabist energ-, energeetika valdkonnas, sellepärast et riigiabi on praegu mõeldud üksnes kaugkütte toetuseks. millel, mis, millel on energia sta-, kandi staatus, energia staatus, see tähendab, et ei ole võimalik ajakohastada vanu kaugküttesüsteeme, kaugküttepaigaldisi, millel on suur energiakadu, vaatamata sellele, et niisugused investeeringud võiksid anda olulise energiasäästu. ning seetõttu, kas küsim-, kas komisjon on mõelnud määruse muutmisele, riigiabi määruse muutmisele selleks, et, selleks, et eh, niisugused ajakohastamisprojektid muutuksid võimalikuks. aitäh! tere päevast, austatud eh, esimees, tänan esinejat äh, ettekande eest, tahtsin küsida äh, hüdroelektrijaamade osas. seitsmendal märtsil kirjutas äh, saatis komisjon põhjendatud seisukoha kaheksale kirjale Ühendkuningriik, Austria, Poola ja mitmed teised riigid, milles komisjon on seisukohal, et nimetatud riigid ei täida kaks tuhat neliteist direktiivi kontsessioonide osas hüdroelektri valdkonnas ning Prantsusmaa on selgelt sihikul Äh, komisjon vaidlustab kontsessioonide pikenduse, pikendamise ning nõuab, et Prantsusmaa viiks läbi uue uh,, uue hanke saja viiekümne kontsessiooni osas. samas on mõttetu avada konkurentsile hüdroelektrijaamu, sellepärast et see tekitab probleeme varustuskindlusega ning äh, tarbijatele kindluse probleeme tam-, samuti sest niimoodi tegelikult kahjustatakse süsteemi varustuskindlust ning äh, tekitatakse äh, sisuliselt üritatakse teha konku-, teha konkurentsi sama hüdroelektrijaama valdkonnas ühes samas orus, ühe sama veekoguga seoses. see on majanduslikult absurdne ning konkurentsialaselt absurdne. ning viiks sisuliselt ainult elektri hinna tõusmisele ka tarbija jaoks. nii et Green Deal ja õiglane üleminek, kas komisjon on, on kavand samas äh, eh, siin erandid kaks tuhat neliteist direktiivi selleks, et välistada niisuguseid olukordi või ollakse valmis tunnustama hüdroelektrijaamade käitajaid äh, erandliku kategooriana või on kavas äh, lubada neile muul alusel anda riigiabi, et, et viia see asi konkurentsivaldkonnast välja? aitäh! lubage mul lisada küsimus komisjoni liikmena. see on osaliselt ka isikliku plaani küsimus ning küsimus puudutab äh, seda, millest te oma ettekande alguses rääkisite, Gazpromis ja Gazpromi, Gazpromi seisundit Euroopa energiaturul. küsimus ei ole väga tehniline, pigem provokatiivse iseloomuga, et miks on komisjon nii abitu Gazpromi ees. komisjon on väga julge teiste juhtumite puhul, aga kui me mõtleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta otsusele avatud torujuhtme üle, mille kohus, mille kinnitamisest kohus on keeldunud, siin on selgelt tegemist ju asjaga, mis ei olnud meie reeglitega kooskõlas, meie poliitilise joonega kooskõlas ja nüüd äh, tekib mulje, noh, kas meil on võimalik seda vältida, tekib mulje, et meil on siin probleeme rakendamisega, mille me äh, võtsime, otsuste rakendamisega, millega me võtsime vastu eelmises tsüklis, nii et mul on isiklikult äh, kahtlusi, kas see on ikkagi tõhus lähenemine, nii et nii et sisuliselt küsimus siis, miks me seda ettevõtjat, mis on probleemne ettevõtja, nii meie väärtuste seisukohalt kui ka meie konkurentsireeglite seisukohast, miks me kohtleme teda nii pehmelt ja ebatõhusalt, ilma tõhusate tulemusteta. Yes, yes, you have now time for answer, I am sorry. nüüd on teil võimalus vastata. aitäh! kõigi küsimuste eest. võtan nad küsimuste esitamise järjekorras, alustan esimese küsimusega, äh, proua Vaitsi küsimus, mis sisuliselt on suunatud sellele, kuidas meil on võimalik tagada läbi konkurentsireeglite Green Deali rakendumine. kuidas meil oleks võimalik tagada niisugune avatud ja paindlik konkurents viisil, mis aitab meil kaasa energeetika valdkonnas üleminekule. siin on kaks tegevuste suunda, ühelt poolt kehtiva õiguse maksmapanemine ja teiselt poolt äh, poliitilise plaani meetmed. mis puudutab äh, maksmapanemist, siis on komisjon viimastel aastatel jõulisi, astunud siin jõulisi samme, tagamaks, et turg toimib tõhusalt, sellepärast et see on esmane alus tagamaks, et lõppkokkuvõttes jõuame me energeetika valdkonnas üleminekumeetmete rakendamiseni viisil, mis on tarbijale kõige kulutõhusam ning äh, riigiabi ja ühinemiste valdkonnas ning äh, üldisemalt konkurentsi valdkonnas on see samuti oluline. poliitik, poliitiliste plaan, poliitilise plaani meetmed. siin on kõige olulisemaks äh, riigiabi reeglid keskkonnaküsimustes näiteks. ning nendest on olnud palju kasu viimastel aastatel, nagu ma rääkisin enne, on nende abil õnnestunud vähendada taastuvenergia hinda ning äh, vastavuskontroll, mis meil hiljuti läbi viidi ja tagasiside, mille me saime sidusrühmadelt, osutab sellele, et need vahendid on toiminud ning seetõttu tuleb meil tagada, et positiivne mõju sellistest meetmetest säilib, samas peame vaatama ja analüüsima seda, mida tähendab äh, Green Deal tarbijatele ja majandusele ning äh, vastavalt tuleb muuta ka regulatsiooni. praegu näiteks regulatsioon ei arvesta uue teletehnoloogia eripära, nagu näiteks vesinikutehnoloogia, energia hoiustamine, energiahoidlad, roheline mobiilsus. me oleme teinud mitmeid otsuseid seoses laadimistaristuga, kuid meil tuleb äh, vastavalt muuta ka lepingut et aidata kaasa süsinikusisalduse vähendamise protsessile ja jõuda meie eesmärkide saavutamiseni aastaks kaks tuhat viiskümmend. ja kui lubate, siis kuna küsimus oli sellega seotud, härra Niinistö küsimusega, härra Niinistö küsimus oli seotud selle küsimusega ka roheliste poolt. tema küsimus puudutas seda, kuidas tagada, et riigiabi reeglid vastavad meie süsinikusisalduse vähendamise eesmärkidele ja samas tagavad meile kulutõhususe. see on tõesti üks nendest eesmärkidest, mida meil tuleb arvestada, kui me oma hinnanguid koostame riigiabi reeglite rakendamise kohta. kulutõhusus on tagatud siis, kui meil õnnestub tagada, et toetused, mis liikmesriikides antakse, on proportsionaalsed ning äh, tegelevad tõhusalt äh, lahendamist vajava probleemiga. et see on üks neid asju, millele meil, neist asjadest, millele meil tuleb tähelepanu pöörata. samas tuleb loomulikult tagada, et teised aspektid, konkurentsipoliitilised aspektid, nagu näiteks konkurentsi tagatus, on ka arvestatud, et mõnikord võib siin olla konkurents kahe elemendi vahel, niisugune kollisioon. niisugused on need kaalutlused, millele me praegu tähelepanu pöörame. nüüd äh, taskukohasus oli asi, millele proua juhataja tähelepanu juhtis äh,. proua tähelepanu juhtis seoses ähm, regulatsiooniga Ungaris. selleks, et energia oleks taskukohane, on vaja, et kõik turuosalised saaksid turul osaleda, sellepärast et kui meil on energiaturul sest kui meil on tarnijatevaheline konkurents eh, turul, siis on tagatud ka madalamad hinnad ja parem teenus. seda üritabki konkurentsipoliitika tagada ja, ja nii on kirjas ka elektridirektiivis, mis oli osa puhta energia paketist. samas tunnustatakse direktiivis ka seda, et eh, liikmesriikides võib teatud juhul olla erandeid vabale hinnakujundamisele hinnakujundusele ning et tundlikud tarbijad, et nende suhtes võib hindu reguleerida. mindi isegi kaugemale ning öeldi, et väga erandlikes olukordades, kui see ei puuduta hulgimüügiturgu, on võimalik säilitada ka reguleeritud hinnad, kuid siis tuleb tagada, et ei toimu ristsubsideerimist ning et ei hinnastata ka allpool kulude taset tooteid nii et praegu on koostamisel õigusloome ettepanek, mis käsitleb äh, hinnakujundust hulgimüügiturul ja konkurentsi valdkonnas üritame praegu pöörata tähelepanu olukordadele, kus hinnakujundus hulgimüügi valdkonnas võib tekitada stiimuleid teatud ettevõtjatele toimida teistele kahjulikult ja lõppkokkuvõttes tarbijale kahjulikult. mis puudutab nüüd kontsessioone hüdroenergeetika valdkonnas, on komisjon tõepoolest saatnud välja mitmed põhjendatud arvamused mitmele liikmesriigile, kellest üks on Prantsusmaa ja meil on ka üks konkurentsi rikkumise menetlus selle olukorraga käimas, sest kui me vaatame olukorda Prantsusmaal, kuna selle kohta konkreetselt küsiti, siis me näeme, et kõik nimetatud kontsessioonid on ühe organisatsiooni käes, mingit konkurentsi ei ole. väga vähe on kontsessioone konkurentide käes ning kõiki neid käitatakse samade teenuste, kõigi, kõigi nende käitamisel tagatakse samad teenused ja taskukohasus tarbijale on asi, mis on meie, mille saavutamine on meie eesmärk ning selle saavutamiseks on vaja läbi viia pakkumine, et oleks võimalik, on vaja läbi viia hange või, või kontsessioonimenetlus, et oleks võimalik teha pakkumisi. see ei tähenda erastamist, kuigi mõnikord seda niimoodi esitatakse. asja eesmärk on tagada, et äh, kontsessiooni äh, käitakse ettevõtja, kes saab teha seda kontsessiooni äh, saaks ettevõtja, kes suudab seda kõige tõhusamalt kasutada. ning tarbijale kõige soodsamat teenust pakkuda. teistes liikmesriikides see lähenemine toimib väga hästi ning tegelikult samad äh, operaatorid, kes Prantsusmaal, kelle käes Prantsusmaal enamus neid kontsessioone on, on äh, hea meelega valmis osalema konkureerivad, konkurentidena pakkumistel teistes liikmesriikides ning tundub, et seal kõik toimib ja seetõttu tundub meile, et ka Prantsusmaal võiks see toimida ja luua lõppkokkuvõttes tarbijale soodsama olukorra. Äh, lõpetuseks seoses Gazpromiga ja Gazpromi otsusega, et miks me oleme nii abitud Gazpromi suhtes. tahaksin nüüd anda niisuguse nüansseeritud vastuse selles mõttes, et otsuses, mis tehti eelmisel aastal. on kirjas, et kehtiva õiguse maksmapanemise meetmetes, läbi nende meetmete on meil võimalik tagada, et rakendatakse ettevõtja, asjaomase ettevõtja poolt meetmeid, mis on soodsad turule ja soodsad tarbijale ning need kohustused, mille me otsusega õiguslikult siduvalt panime Gazpromile, muudavad Gazpromi käitumist mitmetes liikmesriikides ning need kohustused võimaldavad ka võrrelda hindu, mida kasutatakse mujal ning äh, tagada, tagavad, et äh, neid hindu õnnestub rakendada ka mujal. nii et need on väga põhjalikud kohustused ja komisjon väga äh, üksikasjalikult kontrollib nende täitmist Gazpromi poolt, nii et meie järelevalve kogemus osutab, et niisugused kohustused on väga tõhusad turul täheldatud rikkumiste kõrvaldamisel ja komisjoni tegevus ei lõpe selle otsuse vastuvõtmisega, vaid komisjon jätkab järelevalvet tehtud otsuse täitmise üle. ma loodan, et mul õnnestus vastata kõigile küsimustele, aga ma olen loomulikult valmis vastama täiendavalt, kui on vaja. aitäh! soovib keegi veel midagi küsida? kui ei, siis aitäh teile ettekannete ja osalemise ning vastuste eest. ning sellega oleme jõudnud käesoleva päevakorrapunkti lõpuni. muud küsimused? ei ole muid küsimusi? pean teile teatama, et järgmine koosolek on kavandatud neljandale detsembrile kaks tuhat üheksateist käesoleval aastal endiselt ja samuti siin Brüsselis ning tegemist tuleb ühiskoosolekuga ITRE ja TRAN komisjonide ühiskoosolekuga. ja koordinaatorid kohtuvad kell pool kuus, vabandust, ma olen väsinud, ei, ei saanud seda kohe õigesti välja öelda. Yeah. Ghost.